Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. Good morning, everybody. tere hommikust kõigile. peaksime alustama oma koosolekuga, sest meil on päris tihe päevakord täna hommikuks ja me tahame alustada hääletusega täpselt kell kümme meil on vaja oma hääletuskaarte, mina panen praegu enda oma paika hääletusmasinasse, nii et äh, palun kontrollige, et teil kõik toimib, kui me alustame hääletusega, siis on väga oluline, et kaardid oleksid õiges kohas, et ei unustaks. niisiis, lähme kohe kaheksanda päevakorrapunkti juurde uurimuse tutvustus selle kohta, kuidas saavad Euroopa tööstusettevõtted toetada majanduskasvu ja edendada Euroopa konkurentsivõimet. tervitan siin proua Janne Silvestit Taani Tehnoloogia Instituudist ja tema siis peab meile ettekande, meil on väga hea meel, proua Silvestet saat-, täna siin meiega olla ja hiljem kuuleme ka Euroopa Komisjoni ja ITRE sekretariaadi kommentaari. kuid kõigepealt siis äh, kuuleme sellelt inimeselt, kes uuringu läbi, uurimise läbi viis ning äh, see uurimus siis analüüsib, pakub välja võimalusi, kuidas saavad Euroopa Liidu liikmesriigid äh, oma majanduskasvu toetada ja edendada Euroopa konkurentsivõimet. see toob välja tegurid, mis äh, mõjutavad majanduskasvu ja konkurentsivõimet ja toob välja siis ka soovitused siin on juttu raamtingimustest, mis mõjutavad ettevõtete avaliku sektori asutuste otsuseid. meie usume, et meie poliitikutena saame ka siin Euroopa Parlamendis koostöös Euroopa Komisjoni ja nõukoguga aidata Euroopa ettevõtetel leida oma roll rahvusvaheliselt ja meie põhiliseks teemaks on siin päevakorrapunktis ka reindustrialiseerimine Euroopa tööstusettevõtted. ja nüüd on sõna teil, proua Silves, tere tulemast Euroopa Parlamenti! suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada meie uurimust on väga suur küsimus, kuidas saavad Euroopa ettevõtted toetada majanduskasvu ja edendada konkurentsivõimet. meil ei ole muidugi täielikku vastust sellele, kuid meil on mõned võtmesõnumid, mis tahame teile täna edasi anda. kõigepealt, nagu te kindlasti teate, on tööstus äh, võtmetähtsusega Euroopa konkurentsivõime taastamiseks. Äh, varem keskenduti rohkem tee, teenindussektorile, kuid nüüd oleme mõistnud, et just tööstusettevõtted peavad äh, ka andma oma panuse. nii et kogu protsessi nähakse nüüd veidi teisest perspektiivist, kuid selle juures on muidugi väga olulised endiselt just äh, Äh, sellised sektorid, mis on teadmuspõhised. uurimuse äh, eesmärgiks on tutvustada, kus Euroopa täna seisab ja me tahame ka tutvustada erinevaid äh, võimalusi ja me keskendume just konkurentsivõime küsimustele, sest need võivad osutuda nii tõketeks kui äh, ka samas mootoriks või abiks, kui tegeleda nende probleemidega. me vaatame ka, kuidas avalik sektor äh, saab mõjutada seda protsessi, loomulikult ka mm, seda, mida saab teha Euroopa Liit, mõned tegurid ei ole muidugi avaliku sektori mõjualas, kuid äh, sellegipoolest on ka mitmeid samme, mida avalik sektor saab äh, astuda, et toetada ettevõtteid ja kujundada võimalikult hea keskkond neile kõigepealt, äh, milline on praegune seis? Te kindlasti kõik teate, et äh, majanduskasv Euroopas ei ole enam endine, ei ole selline nagu neliteist, viisteist aastat tagasi, kus meie majanduskasv oli sarnane USA omaga ja ka üldiselt OECD riikide keskmisega kõrgem kui Jaapanil, kuid Euroopa on nüüd taastumas nagu ka paljud teised maailma piirkonnad kriisist ja karta on, et majanduskasv ei ole kuigi tugev ka lähitulevikus. USA töö hõive on stabiliseerunud kahe tuhande üheksandast aastast, samas kui Euroopa tööstuses on tööhõive vähenenud. tootmine Äh, on kuusteist protsenti kogu tööhõives, samas kui üheksakümne viiendal aastal oli see kakskümmend üks protsenti. samuti hästi tuntud on see, et on kadunud äh, palju töökohti, mis, mis on mõjutanud just äh, vähemate oskustega tööjõudu. samas kõrgtehnoloogilised sektorid on paremini kriisist taastunud kui äh, keskmise või madala tehnoloogiatasemega sektorid, mis on siis kaheteist kuni neljateist protsendi võrra vähenenud perioodil kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist. mis on siis konkurentsivõimet mõjutavad tegurid? tuntud Harvardi professor Michael Porter on öelnud, et kõik on konkurentsivõime jaoks oluline. me peame siin silmas nii iga ettevõtte konkurentsivõimet kui ka tervete tööstussektorite konkurentsid konkurentsivõimet kui ka kogu Euroopa majandust. me oleme püüdnud natuke kategoriseerida, struktureerida neid erinevaid tegureid, inimkapital ehk siis tööjõu, oskused, kapital ehk äh, rahastamine, siis sisend, infrastruktuur, äh, tehnoloogiline progress, inno-, inno-, innovatsioon siis tootmine ja väärtusahelad, et ettevõtete loomine ja kasv ehk siis ettevõtlus, eh, siis müügiturud, seda nii liidusiseselt kui ka väljaspoole ja lõpuks ka erinevad halduslikud nõuded, regulatiivne raamistik, millega ettevõtted peavad tegelema. nii et need on need kõige olulisemad tegurid kõigepealt siis inimkapital, haridus ja oskused. ilmselgelt on tegemist väga olulise teemaga selleks, et säilitada tööhõive ja seda suurendada tööstuses. põhiline sõnum on siin, et tootmises toimuvad struktuursed muutused ja see mõjutab tohutult tööjõu tuleviku või siis nõudlust tööjõu tuleviku oskuste suhtes tootmises toimub äh, erinevaid arenguid, ähm, automatiseerimine, digiteerimine ja see on vajalik selleks, et parandada tootlikkust ja ka äh, ressursi efektiivsust, mis kõik äh, mõjutab konkurentsivõimet. see võib tähendada, et töökohad kaovad automatiseerimise ja digiteerimise tagajärjel, kuid see ei pea nii olema, seda on võimalik muuta kuna seda on võimalik ka kombineerida mm, tööhõive suurendamisega, see kõik oleneb sellest, kuidas täpselt mm, neid protsesse rakendatakse. kui vaadata inimkapitali ja tööjõudu, siis meil on muidugi vaja piisavalt insenere, teadlasi ja teisi kõrgelt haritud töötajaid, kuid me peame keskenduma samas ka nii-öelda rohure tasandile, tavatöötajale, kes, kellel peavad samuti olema vajalikud oskused, nad peavad samuti oma äh, teadmisi äh, parandama, et, et äh, osata kasutada uusi tehnoloogiaid. vabandan, mul, mul on väike külmetus. see tähendab, et Euroopa tasandil peaksime keskenduma oskuste raamistiku väljaarendamisele, millised on need oskused, mida on tulevikus vaja uute tootmissüsteemide jaoks. see tähendab ka eluaegset õpet see tähendab ka, et kirjeldada eh, siis ka õpet eh, töökohal eh, oskusteta tööliste jaoks, nii et siin tuleb alati silmas pidada ka ettevõtete vajadusi ja tuleb mõõta, milline on nõudluse pakkumine teatud oskuste puhul tööturul. It's a bit difficult to talk while aitäh, et mulle toodi siia köhakomm, võib-olla natuke raske sellega rääkida, aga äh, püüan jätkata. nüüd on väga oluline tegur on muidugi ka ligipääs rahastusele. see on muidugi vähenenud seoses kriisiga viimase viie-kuue aasta jooksul ja muidugi on see mõjut-, mõjutanud äh, tugevalt ka ettevõtete võimalusi võtta laenu. see on eriti mõjutanud väikese keskmise suurusega ettevõtteid. Need mõjud on erinevates liikmesriikides erinevad, mõnedes riikides on probleemid suuremad kui teistes, kuid üldiselt mõjutab see äh, just väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid kõikjal. ja tegemist on ka probleemiga, millega seisavad äh, silmitsi need ettevõtted, mis investeerivad pikk-, pikaajalisemalt. näiteks äh, nii-öelda ökotoostus, kus äh, veel ei ole teada, millised tulemused võivad olla, nad on sellises eksperimentaalses faasis ja ei tea, kas äh, need investeeringud ka õigustavad ennast. nii et sellised probleemid on mitte ainult VKE-del, vaid ka uutel tööstustel, neil on vaja uut, uusi rahastamistüüpe ja uusi võimalusi jällegi on väga oluline, et eriti just liikmesriikide asutused pakuksid usaldusväärset infot selle kohta, milline on olukord, millised probleemid on olemas ja kuidas nendega tegeleda. Euroopa tasandil on vaja rahastada teadusuuringuid, on vaja programme, mis tagavad ka, et makseid tehakse kiiresti, et väiksed ettevõtted ettevõtted äh, ei oleks ähm, lõksus neis väljamaksete skeemides mõnikord kuude ja aastate kaupa. ja äh, peaks võtma ka samme, et arendada välja Euroopa raamistik äh, pikaajaliseks, ajalisteks kapitaliinvesteeringuteks VKI-desse nüüd sisendid ja infrastruktuur, see on tohutult lai valdkond, me oleme keskendunud mõnedele võtmeaspektidele. muidugi digitaalsed taristud on äärmiselt olulised tulevasteks arenguteks, me teame, et Euroopa ettevõtted juba ka keskenduvad sellele, see taristu on vajalik eh, suurte andmemahtude jaoks, sensoritehnoloogia jaoks, eh, Ähm, tarneahelate äh, sees suhtlemiseks. teine väga oluline tegur on e-, energia, siin on jällegi väga suuri erinevusi liikmesriikide vahel, mis puudutab äh, energia hindu ja meil oleks vaja ähm, Euroopa ühist energiapoliitikat, just siin saavad ka Euroopa institutsioonid, Euroopa Liidu institutsioonid midagi ära teha. veel üks väga oluline küsimus on äh, ka globaalsete konkurentide mõju, kus, kes võivad olla paremas olukorras, nagu näiteks gaasiettevõtted USA-s. on oluline ka teha samme, et minna üle niinimetatud ähm, nutikatele energiavõrkudele, kus ka energiakasutust äh, jälgitakse täpsemalt. edasi tooraine, ka sellele on vaja äh, keskenduda, on teatud materjalid nagu näiteks metall, mil, mille varud on äh, piiratud, on riike, mis äh, püüavad neid jätta ainult enda kasutuseks, nagu näiteks Hiina. nii et see on väga oluline küsimus ja just äh, kaubandus selles vallas peab äh, olema ka äh, väga olulisel kohal tulevastes kaubanduslepetes. ja muidugi on oluline ka ringmajandus ja, ja prügimajandus, taaskasutus seda näiteks elektrooniliste seadmete puhul, mis sisaldavad ka paljusid selliseid olulisi ähm, materjale, mida võiks taaskasutada. nüüd tehnoloogiline progress ja innovatsioon. Euroopa Liit longib siin Ameerika Ühendriikide järel ja eriti, mis puudutab teadusuuringute tulemuste viimist äh, turule. me teeme väga palju teadusuuringuid, aga me ei ole nii tublid kui paljud meie konkurendid äh, nende uute avastuste turule toomisele. nii et see on igal juhul valdkond, kus on võimalik rohkem ära teha. ja sellega juba tegeletakse näiteks uue Horisondi programmi raames, seal võetakse väga palju ette just selle küsimusega tegelemiseks, kuid sellegipoolest peame ka edaspidi sellele keskenduma. edasi on väga suuri erinevusi innovatsiooni osas erinevate liikmesriikide vahel on mõned liikmesriigid, kes on tõesti juhtrollis mõnedes valdkondades, samas kui teised on maha jäänud. Äh, lisaks on vähem investeeringuid äh, tootmis, äh, tootearendusse ja teadusuuringutesse kui USA-s. ja investeering äh, teadusuuringutesse, selle osakaal SKP-st on küll tõusnud, äh, kuid eelkõige siis rahastatakse teadusuuringuid just avalikust rahast ja mitte piisavalt äh, erasektori poolt. niisiis, avalik sektor võiks rohkem keskenduda avalikele hangetele et siis just avalik sektor võtaks ohjad enda kätte uute tehnoloogiate väljaarendamisel, näiteks äh, tervishoiu, ähm, avaliku turvalisuse, keskkonna valdkondades, jällegi Horisont kaks tuhat kakskümmend programm äh, ka tegeleb nende küsimustega, kuid jällegi on siin võimalik rohkemgi ära teha. veel üks oluline teema on äh, siis doktorantuur just tööstusvaldkonnas võiks meil olla rohkem teaduskraadiga ähm, tööjõudu. nii et äh, ka see on oluline teema, millele keskenduda. tootmine ja väärtusahelad, see on väga keerukas äh, valdkond ja ma väga palju aega sellele ei pühendaks, aga üks küsimus on, kuidas äh, jõuda selleni, et VKE-d kasvaksid ja ka tehnoloogiliselt areneksid. üks võimalus selleks on, et nad oleksid tarnijad suurematele ettevõtetele. see on üks võimalus äh, üleilmastumiseks ja innovatsiooniks mõnedes sektorites on küll tootlikkus madalam kui ähm, konkurentidel üle maailma, sellegipoolest on seal palgad äh, kõrgemad. ja sellegipoolest on need, on need ettevõtted äh, ka konkurentsivõimelised. Äh, nüüd ettevõtlus, siin me soovime rõhutada, et oluline ei ole mitte niivõrd asutada võimalikult palju uusi ettevõtteid, vaid peaks rohkem keskenduda kõrge potentsiaaliga ettevõtetele, mis on juba olemas, toetada neid, selle asemel, et keskenduda sellele, et inimesed oleksid ettevõtjad või annaksid iseendale tööd nüüd väga oluline küsimus on siseturg Euroopa Liidus, väga palju on juba saavutatud, kuid mõned tõkked on endiselt alles ja need sõltuvad ka suures osas liikmesriikidest ja sellest, kuivõrd nad on suutnud äh, rakendada Euroopa Liidu eeskirju kas, ja loomulikult on väga oluline ka, et tunnustataks ähm, kvalifikatsioone, tunnustatakse erinevaid sertifikaate toodetel. Euroopa Liidu tasandil on vajalik äh, konsolideerida eelkõige seadusandlust, mitte niivõrd luua uut seadusandlust ja tuleb muidugi ka tugevdada järelevalvet. me näeme välisturgudel väga palju protektsionismi ja Mm, sellele tuleb samuti keskenduda äh, tulevastel läbirääkimistel. ja jõuangi peagi järelduste juurde, aga enne veel, mis puudutab regulatiivset raamistikku, siis on vaja siin samuti konsolideerida, on vaja järelevalvet tugevdada, tuleb toetada e-valitsust, digitaalseid äh, lahendusi ja äh, tuleb hoida koormus ettevõtetele minimaalne see oli kõik minu poolt. suur tänu, see oli väga huvitav, aga me soovime ju ka arutelu juurde jõuda, sest äh, see on alati kõige olulisem meie koosolekutel. kõigepealt annan sõna koordinaatoritele, igaüks saab kolm minutit. härra Karinš, palun. suur aitäh äh, selle lühikese äh, sõnavõtu eest ma loen muidugi teie teksti, seda pikemat teksti ka põhjalikumalt. tahaksin küsida eh, teie arvamust ühe küsimuse kohta, millest te rääkisite. Te rääkisite olukorrast Euroopas, rääkisite USA-st, me näeme, et eh, USA-s toimub majanduskasv, Euroopa siiski jääb maha eh, ja ilmselt tulevikus ka midagi ei muutu. nüüd minu küsimus, mis on põhierinevus nende kahel majandusel, suurel majandusel ja kuidas saaks neid erinevusi vähendada? Te juba mainisite ühte aspekti, energia hinda nimelt, aga see ei ole ainus võti konkurentsivõime suuren, suurendamiseks. muide, Vene energia on väga madal, aga nad ei ole sugugi konkurentsivõimelised, sest nad ei investeeri äh, oma energiatulu ma arvan, et kapitali maksumus on oluline, tööturu maksumus, tööturu liikumine, tööjõu struktuur Äh, maksud, äh, te ei rääkinud sellest ka ettevõtjate suhtumine. Mm, te rääkisite küll ähm, andekatest töötajatest, ähm, haritud töötajatest, aga ikkagi, äh, kas see põhierinevus ei, ei ole siiski selles, et USA-l puhul on tegemist ühisrahatsooniga? mida teie arvate? suur aitäh, härra Kohval, sotsiaaldemokraadid. kõigepealt suur aitäh suurepärase äh, ettekande eest, te tõite väga olulisi punkte välja ja kui te nimetasite siin minu meelest viienda punkti all seda, et Euroopa peaks olema globaalse väärtusahela osa, siis see on väga oluline ma tahaksin sellest natukene pikemalt rääkida. kui te Mike Porteri teooriat äh, arvestate, siis see on väga tähtis. ja veel on oluline see, et Euroopas on tööpuudus väga kõrge. Te rääkisite vajadusest luua raamistik oskustöötajatele, ähm, noorte väljaõppele, elukestvale õppele mm, tähelepanu pöörata ning ähm, kui te saaksite natukene rohkem rääkida sellest teemast, võib-olla peaks koostööd tegema just äh, väljaõppe ja koolituse puhul, mida see võiks tähendada Euroopale, väga huvitav oleks kuulda, mis te arvate? härra Grabartšik, IKR-i nimel. kas ta on kohal? nii. tahaksin teid eelkõige selle ettekande eest tänada ja tore, et me saame seda teemat täna arutada. kui me keskendume nüüd konkurentsile Euroopa ja USA vahel, siis äh, tuleb vaatluse alla võtta ka teadusuuringud, teadusuuringud ja, ja ja tuleb uurida, milline on Euroopa sisene konkurents, milline konkurents on Euroopa tööstuses, meil on olemas ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika, ühine energiapoliitika, aga muud Äh, poliitikad ei ole ühtlustatud. samas on, on niisugused ühtlustatud poliitikad äh, väga olulised Euroopa majandusele, näiteks merendus. Äh, merendus on lausa kadunud ja merenduspoliitika mõnedest liikmesriikidest mõned Euroopa Liidu piirkonnad, Kesk- ja Ida-Euroopa näiteks, on hakanud kaotama oma tööstusbaasi, tööstus on hakanud liikuma äh, teistesse Euroopa piirkondadesse ja nüüd tuleks äh, põhjalikumalt uurida, miks on mõnest piirkonnast tööstust kadunud, miks on toimunud äh, tugev migratsioon äh, inimesed ju otsivad töökohti. ja tahaksingi küsida, kas on mingeid uurimusi läbi viidud? kas on uuritud seda, miks ja kuidas toimub tööstuse väljaliikumine teatud Euroopa Liidu piirkondadest teistesse Euroopa Liidu piirkondadesse ja miks on näiteks mõnes piirkonnas rasketööstus kadunud miks on see liikunud näiteks mujale maailmas, Hiinasse? suur aitäh ja järgmiseks härra Telitška ALDE nimel, palun. suur aitäh. arvan, et keegi teine soovis ALDE nimel sõna. vabandage, ma võib-olla võtan hiljem sõna esimees räägib ilma mikrofonita. anname siis teisele ALDE liikmele sõna, palun. suur aitäh, suur tänu suurepärase sõnavõtu eest. mul on kaks küsimust kõigepealt tahaksin ka küsida USA kohta eelkõnelejad juba mainisid võrdlust, aga USA äh, on äh, väga edukalt läbi viinud tööstuse tagasitoomise poliitikat Aasiast. mida võiks Euroopas teha Ehm, selle nimel, kas Euroopa Parlamendil võiks mingi roll olla ja teine küsimus puudutab uusi tööstusharusid, kõrgtehnoloogia, ökoloogiliselt ehm, puhas tehnoloogia. Mm, nendest võib rääkida, aga meil on äh, väga palju töötajaid, kellel ei ole piisavalt oskusi, eriti nende uute tööstusharude jaoks mida on võimalik õppida edukatelt riikidelt, näiteks nagu USA-lt? kuidas saaks paremini ühendada meie haridussüsteemi ja tööturu vajadusi? kuidas see aitaks meie tööstust? tänan. For... aitäh ja vabandage, et ma ei osanud äh, nimesid õigesti hääldada. Te olite vist proua Nüitsen kas ma hääldasin õigesti? Nad ei vaidlustanud seda, hea küll. Alde sõnavõtt on nüüd toimunud ja anname sõna kuuele. härra Silkutis. proua Enst, palun. Wir haben erstmal kurz äh, koordiniert, ich bin ja nicht die me siin pidime ka natukene läbi rääkima, ma ei ole koordinaator, aga koordinaator saabus ka kohe kohale. mul on järgmised küsimused, te rääk-, rääkisite väga palju IKT kohta, infrastruktuurist rääkisite, mis tuleb välja töötada. ma arvan, et siin on väga suured võimalused töökohtade loomiseks selles valdkonnas ja ma tahaksin teilt teada saada, mida järgnevatel aastatel tuleks kohe kindlasti teie arvates ära teha. see oli esimene punkt, siis IKT. teiseks, suureks probleemiks on ikka veel kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine piiriüleselt. miks see nii kaua aega võtab, kus on see tegelik probleem? kas liikmesriikidel on probleeme, miks liikmesriigid ei ole nõus seda tegema? olen seda ka oma kodupiirkonnas rääkinud ja näen ikka ja jälle seda ühte sama probleemi ning seda juba aastaid. ning veel üks asi, mida te mainisite, tootmise ja tootlikkuse erinevus erinevates piirkondades Euroopa Liidus. meil on siin suured lõhed äh, vaeste ja rikaste vahel, hästi arenenud ja vähem arenenud tööstuse vahel ja ka nende riikide vahel, mida kriis eriti räsis. näiteks Kreeka ja Küpros, mida seal võiks teha selleks, et tööstusettevõtteid jalule aidata, sest neil on seda kõige rohkem vaja ja siis eriti vaesed riigid nagu Rumeenia ja Bulgaaria. millised oleksid strateegiad nende riikide jaoks, ehk siis strateegiad palun kriisist räsitud riikidele ja nagunii juba vaestele riikidele nagu Rumeenia ja Bulgaaria? Of... suur aitäh! EFTD nimel härra Borrelli, palun. suur aitäh, härra esimees Euroopa tööstuse taaskäivitamine tervikuna peab arvestama ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriikides on erinevad maksumäärad. meil on kvaliteetsed tooted, kuid maksukoormus lämmatab meid. midagi pole võimalik tagasi teenida, kui ähm, kui kogu raha läheb maksudeks ja ähm, valitsus midagi tagasi ei anna Ähm, ma arvan, et Euroopa Liidu ühisturul peaks olema ühtsem maksusüsteem, nii et ettevõtjatel oleksid võrdsed tingimused. Teie uurimuses öeldi, et väga tähtis on investeerida teadmistesse, personali, oskustesse, aga meil lihtsalt ei ole piisavalt ressursse. meil jätkub ressursse ainult ellujäämiseks olukord on väga keeruline, ettevõtetel on raske laenu saada, väga raske on leida mingeid maksusoodustusi investeeringute jaoks, investeerimisfondidele on las-, äh, raske ligi pääseda, sest bürokraatlikud takistused on väga suured. mina ei ole kunagi kuulnud Enterprise Network organisatsioonist, kuidas on võimalik tagada äh, see, et äh, ka selline informatsioon VKE-deni jõuaks. suur tänu. kui te lubate, annan nüüd sõna teile, et te saaksite vastata ja kommenteerida küsimusi, palun. aitäh. ma püüan anda oma parima. kui mul oleksid vastused kõigile nendele küsimustele, siis ma ei istuks siin lihtsalt, oleksin võib-olla mõne kõrgema koha peal kõigepealt küsimused USA ja Euroopa erinevuse kohta. mikspärast Euroopa Liidu majandus jääb maha, mis on põhimõjurid, ähm, mis tõesti äh, suunavad meie majandust, mingit ühte kindlat vastust ei ole, muidugi kapitali kättesaadavus, kapitali maksumus on tohutu probleem. USA-s on ähm, riskikapitali olnud lihtsam võimalik saada. Euroopa jaoks on riskikapital olnud probleemne, sellepärast et seda on lihtsalt vähe saada võrreldes USA-ga. nii palju, kui mina tean, siis probleem on veelgi suvenenud, riskikapital on veelgi vähenenud ja nüüd on näha ka seda, et avaliku sektori osa riskikapitali puhul äh, oli varem äh, kümme protsenti äh, investeeringute puhul, nüüd on see tõusnud viiekümne protsendini peaaegu, see tähendab seda, et erakapitali on jäänud vähemaks. mida siis teha? see on põhiküsimus. mina ei ole kahjuks finantsturgude ekspert, aga näha on, et, et tegemist on probleemiga järgmiseks küsiti maksude kohta. loomulikult on maksusüsteemid erinevad. Euroopa Liidus on maksundus liikmesriikide pädevuses ja seetõttu ei ole ka meie oma aruandes või selles raportis põhjalikumalt seda probleemi käsitlenud. praegu lihtsalt ongi nii, et maksundus jääb liikmesriikide otsustada. järgmiseks ühisturu küsimus. Te ise ütlesite, et see on tähtis, Euroopa Liit tõesti on suur ühisturg, aga meil on ikka veel ühisturul takistusi ja tõkkeid ja see võib-olla ongi institutsioonide jaoks kõige suurem probleem, mis tuleb lahendada kõrvaldada barjäärid ühisturul, et võimaldada kaubavahetust üle riigipiiride. siis küsiti ka globaalse väärtusahela kohta ja üldiste eh, oskuste raamistiku kohta. meie teada on algatusi, ma ei hakka kõiki neid üles lugema, kõigepealt eh, on vaja teada, millised on tööstuse vajadused oskuste järele, milliseid oskusi läheb äh, tööstusharudel vaja, meil on vaja statistikat, aga tuleb ka analüüsida tööstuse äh, olukorda ja küsida tööstuselt, mida neil vaja läheb. Äh, seetõttu tuleb rohkem koostööd teha avaliku sektori ja tööstuse vahel näiteks keemiatööstuses on juba samme astutud selleks, et välja töötada tulevaste oskuste raamistik. kindlasti on midagi ette võetud ka teistes valdkondades. vaatame edasi. härra Kovaltšik esitas mulle küsimuse, ma ei tea, kas ma ütlesin nime õigesti põhiprobleem oli selles, et tööstus on toimunud struktuurimuutused, eriti just Ida- ja Kesk-Euroopas ja äh, tööstus on äh, liikunud teatud piirkondadest välja ja ka Euroopa Liidust välja. oma raportis oleme kirjeldanud Slovakkiat, mis on tegelikult positiivne näide selle kohta, kuidas on võimalik integreeruda globaalsesse väärtusahelesse. Eh, nimelt nad on suutnud seda autotööstusega teha, loomulikult mõned palgaerinevused on jäänud, aga näiteks eh, Saksamaal on uusi eh, tehaseid, autotehaseid loodud ja ma ei tea, võib-olla see ei ole ainus näide, kindlasti on, on mingeid muid näiteid ka, ma ei taha rääkida siin Ida-Euroopa reindustrialiseerimisest, aga teemaga võiks kindlasti põhjalikumalt tegeleda. siis, mida minult veel küsiti? räägiti räägiti tööstuse äh, vajadustest seoses oskustega. Äh, ma ei tea päris, mida vastata. Hiinas on jätkuvalt äh, odavam tööjõud, aga kindlasti tuleb tööstus tagasi ka mm, ta Euroopa Liitu, mitte ainult USA-sse ja kui nüüd rääkida veel kord oskustest ja ühtsest raamistikust, siis keemiatööstuses juba püütakse välja selgitada, millised vajadused on kõige olulisemad, millised oskused tööjõu puhul on kõige olulisemad. see on võtmeküsimus Euroopa tööstuse säilimiseks. ja siis äh, küsiti ka kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kohta küsige liikmesriikidelt selle kohta. Euroopa Liidu institutsioonid muidugi saavad suret avaldada äh, omalt poolt, aga ikkagi äh, jälle liikmesriigid äh, peavad ise hakkama niisugust tunnustamist rakendama kutsekvalifikatsiooni puhul ja ka muudes küsimustes. Need ongi need barjäärid ühisturul. meil on olemas regulatsioonid ühisturu jaoks, aga neid lihtsalt liikmesriikide tasandil ei ole täielikult rakendatud ja see, see tekitabki takistusi. härra Borrelli esitas mulle ka küsimuse. Te küsisite maksude kohta jällegi see valdkond jääb liikmesriikide pädevusse, kui parlament tahaks selle küsimusega tegeleda, siis see oleks küll mm, päris huvitav, siis peaks midagi muutma, aga praegu siiski liikmesriikide maksusüsteemid erinevad ja VKE-de tingimused on erinevad, mõnedel ettevõtetel on väga suur maksukoormus, teistel jälle väiksem, haldusnõuded on erinevad ettevõtetele mõned, mõnedes riikides on tõesti ettevõtetel suuri raskusi ellujäämiseks. Te rääkisite Enterprise Network organisatsioonist, see on tohutu võrgustik, selle kohta on kindlasti kohalikel kaubanduspalatitel rohkem informatsiooni. ja kindlasti on võimalik just nende organisatsioonide kaudu teha rohkem kampaaniat suur aitäh, järgmine küsimuste voor, palun. Like sorry, okay? sorry, aga um, ähm, eine Frage haben Sie mir nicht vabandust, aga te ei vastanud ühele minu väga tähtsale küsimusele, nimelt äh, kuidas aidata tööstusi nendes riikides, mida kriis eriti räsis? või ka vaestes riikides, te ei öelnud mitte midagi selle kohta, ükskõik, mis te seal uuringus kirjutasite, aga ma tahan teada ka selle kohta, see on väga tähtis, eriti kui me räägime tööstusest Euroopa Liidus. aitäh! teises voorus vastate sellele küsimusele, eks, ütleb härra esimees. nüüd on meil veel kümme sõnavõttu soovijat nimekirjas, nii et palun üks minut ärge tehke mingeid kommentaare, vaid küsige. härra Kelly, palun üks minut. aitäh, härra esimees see pilt on tõesti tume, me näeme, et tootmine väheneb, sektor väheneb, aga vähemalt me tegeleme selle küsimusega. ja minu küsimus puudutab haridusvaldkonda. insenerid, teadlased äh,, ja nii edasi. kas selle küsimusega on ka tegeletud, nende väljakoolitamise küsimusega? sest tegemist on tegelikult asjaga, mida me saame Euroopas ise kontrollida ja see probleem ei peaks jätkuma. aitäh! aitäh! järgmisena proua De Castillo, palun. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu uuringu tutvustamise eest, tegemist on väga põhjaliku uuringuga ja siin oli väga palju punkte, mis minu jaoks olid väga tähtsad. ma tahaksin tulla turgude küsimuse juurde ja siseturu juurde mis on tõesti väga otsustava küsimusega, sest me, meil on võimalik siseturu kaudu mastaabisäästu kasutada. meil on siin aga tegemist topeltprobleemiga siseturg toob endaga kaasa ka väga palju administratiivseid probleeme, me ju teame tegelikult, et pool administratiivsetest probleemidest, mis on ettevõtete kanda, tuleb just Euroopa Liidu õigusloomest ja selle rakendamisest liikmesriikides. peale selle on meil siin näha ka äh, õiguslikku lõhenemist ja lõhestamist. Öeldakse, et me peaksime praegust õigusloomet paremini rakendama, enne kui hakkame uut välja too-, töötama. peale selle tekivad omandiküsimused. meil on selle õigusliku killustamise pärast väga palju tõkkeid ettevõtete väljaarendamisel ja just sellepärast tuleks meil see kõik veel kord üles, üle vaadata, see, mis meil on juba olemas ja mida veel on vaja teha aitäh, aitäh, härra esimees, ütleb härra Delitška, teen hästi lühidalt. mind üllatas natukene see, et ma ei kuulnud teilt mitte midagi parema reguleerimise kohta sest meie võistlesime siin ülejäänud maailmaga ja oleks äh, siiras öelda, et äh, meie reguleerimine ei ole alati olnud kõige parem, mis tõesti saav-, aitab meil saavutada seda eesmärki, mille oleme püstitanud. ja siin ma tõesti ootaks, et komisjon äh, töötaks paremini ja me teame, et ka nõukogu ei tee siin mõjuhinnanguid ja ka parlament võiks siin oma tööd paremini korraldada. jah, ma tean, et teie tegelesite ettevõtlusega, see on tõesti väga tähtis küsimus, millele me peaksime rohkem keskenduma, sest me teame, et meie ettevõtjatel ei ole võimalik äh, väga hästi areneda kuid ma arvan, et oleks aus ka öelda seda, et meil on tegemist nii-öelda sisemise protektsionismiga. me võiksime oma turud panna paremini toimima. me peaksime süsteemsemalt selle küsimusega tegema. me teame, et praegu kõik äh, süsteemsed tõkkeid äh, takistavad äh, sätted ei ole rakendatud. aitäh ja järgmisena härra Roil. see arutelu siin näitab, et me peame sellest küsimusest tõesti põhjalikumalt rääkima, arutelud on siiamaani olnud liiga pinnapealsed, ütleb härra Roil. tahaksin teilt rohkem informatsiooni saada, te ütlesite, et kõrged energiakulud on tööstuse jaoks üheks koormaks, mida see siis tähendab? kas me peaksime hakkama siin äh, frakkimist toetama Euroopa Liidus, kas me peaksime äh, Äh, küsimusele alla seadma kõik need dotatsioonid, mis meil on alternatiivsetele energiaallikatele? või kolmandaks, kuidas me seda kõike reguleerime? Te ütlesite, et meie regulatsioonid on liiga keerulised. Te ütlesite, see, mida te ütlesite, oli väga huvitav, aga mida me siis teeme? vähem seadusi ja hoolitseme selle eest, et need seadused, mis on juba jõus, et neid ka täidetakse ja kui me seda kõik niimoodi näeme, siis peaks sellel olema ka mingid tagajärjed, sest tõesti, siis peaks tulevikus meil vähem reegleid olema. aitäh, härra Henkel, palun järgmisena. jah, aitäh. mina tahaksin öelda, et äh, me ei peaks ennast võrdlema mitte ainult teistega, vaid me peaksime ennast võrdlema ka euroala sees. ja on täiesti selge, et tee industrialiseerimine toimub just euroala lõunapoolsetes riikides, aga mitte minu koduriigis ja sellepärast ma tahaksin teada, kas olete nõus Prantsuse valitsusega, mis ütles, et euro on liiga tugev äh, valuuta Prantsusmaa, Itaalia ja teiste lõunapoolsete riikide jaoks ja liiga nõrk Saksamaa jaoks. aitäh ja järgmisena härra Vibatska, palun. proua Vibatska aitäh! mul oli väga hea meel teie analüüsi üle äh, puuduste kohta tööstuslikus ja tehnilises äh, progressis, kas meil on mingeid võimalusi, kuidas innovatsiooni toetada? kas on mingeid märke selle kohta, et me saaksime kasutada ka finantsstiimuleid, hoolitsemaks selle eest, et äh, ettevõtted oleks rohkem äh, huvitatud teadusuuringutest, eriti rakenduslikust teadusest. ja võib-olla me peaksime mõtlema ka innovatsiooni taseme peale oma ettepanekute puhul. ja kui me soovime suurendada kulutusi teadusele ja arengule, tuleb hoolitseda võib-olla ka selle eest, et äh, see kolme protsendi eelarve puudujäägi määr ei peaks äh, rakenduma teadus- ja arengutööl tehtud äh, kulutustele. aitäh, härra Federlein! me alati räägime sellest, mis meil juba on, mitte ka sellest, mida me tahaksime kas või homme päev. poliitikute jaoks on tegelikult kõige raskem alati see, mis juhtub järgnevatel aastatel, sest äh, juba ja, ja täna tuleb meil tegeleda näiteks selle küsimusega, kuidas luua rohkem töökohti tootvas tööstuses nii et ma ei tahaks rääkida sellest, mis meil juba on olemas, vaid me peaksime mõtlema selle peale, mida me saaksime järgnevateks aastateks tagada. Euroopa Liit oli varem esikohal, kuid nüüd me näeme, et me seda enam pole. ja ülejäänud maailm muutub tugevamaks, kuid meie peame ka tugevamaks muutuma selleks, et oma esikoht uuesti tagasi saada. nii et milliseid reforme on meil vaja selleks, et võimaldada eh, ettevõtetel kasvada järgnevatel aastatel? aitäh ja proua Toia, palun! Eh, aitäh! härra esimees. mina tahaksin tõstatada ühe küsimuse, mis minu jaoks on väga tähtis. see, et meil on puudu vahenditest. Te ütlesite, et juurdepääs, ma istun siin, ütleb Roodoja. Te ütlesite, et teatud riikidel on väga raske olukord Hispaanial ja Itaalial, aga seal on äh, probleeme just panga äh, krediitidega, kuid mina tahan teada avaliku sektorite vahendite kohta. Te ütlesite, et USA-s on olukord paranenud sellepärast, et äh, avalik sektor äh, rohkem investeeris äh, teadus- ja arengutöösse erasektori kõrval mida meie siin Euroopa Liidus võiksime veel ära teha selleks, et olukorda lahendada? ma ei ole teie aruannet küll põhjalikult läbi lugenud, kas te olete siin toonud konkreetseid näiteid? minu jaoks oleks väga tähtis küsimus, sest kui vahendeid on vähe, siis tuleb meil kasutada finantsvõimendusega vahendeid, eriti just tehes koostööd erasektoriga. nii et mis oleks siin kõige paremad meetmed, mida me võiksime kasutada? aitäh, härra Hökmark. vabandust, hoopis härra Kiirek. kui me räägime tööstusest, siis tuleb äh, teha tõesti vahet äh, suurel äh, tööstusvõrgustikul ja korporatsioonidel, millel on alati tagatud rahastamine suurte võrgustike kaudu ja siis kohalikul sõltumatul tööstusel, mis praegusel hetkel ei ole seotud rahvusvahelise võrgustikuga. sellel piirkondlikul tööstusel ei ole juurdepääsu rahvusvahelistele finantsvahenditele ning ta toodab tavaliselt äh, kasutades äh, kohalikke vanu traditsioone ja ma arvan, et meil on siin tõesti väga suure lõhega tegemist Euroopa Liidus. aitäh! härra Enženik suur tänu selle informatsiooni eest. on väga raske saada ülevaadet tegeliku olukorra kohta Te ütlete, et Euroopas seitsekümmend viis protsenti töökohtadest on väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes ja kuuskümmend viis protsenti lisandväärtusest toodetakse ka VKE-des ja järgmisel leheküljel ütlete te oma aruandes, et äh, üheks suurimaks probleemiks majanduskasvu jaoks Euroopa Liidus ja ka Hispaanias on see, et VKE-del puudub juurdepääs finantsvahenditele. Hispaanias aga päästeti pankasid äh, avalik sektor pidi võtma rohkem võlgu, kolmkümmend seitse protsenti SKT-st ja seda kõike selleks, et VKE-del oleks äh, rohkem võimalusi, lahendusi, äh, võimalik laenusid saada. kas te arvate tõesti, et pangandussektor äh, teeb midagi selleks, et tagada VKE-de rahastamine või kas me peaksime siin kuidagi avaliku sektori poolt sekkuma, hoolitsemaks selle eest, et midagi ette võetakse? aitäh ja härra Helmer, palun jah, aitäh, härra esimees, me oleme siin rääkinud energiahindadest ja me oleme rääkinud äh, ka sellest, mis on toimunud Ameerikas. kas te olete nõus sellega, et me tegelikult oleme põhilise asja välja jätnud, nimelt et see tööstuse tagasitoomine on Ameerikas toimunud väga kiiresti, tööstused on muutunud konkurentsivõimeliseks, meie aga oleme olnud väga taga, aeglased siin me oleme praegusel hetkel pidanud võitlema siin tõesti kõrgete energiahindadega ja sellega õnnestanud oma konkurentsivõimet. kas tõesti on olukord hoopis selline, et meil on vaja uusi poliitikaid ja meil tuleb need läbikukkunud varem kasutatud poliitikad kõrvale heita? aitäh! kallid kolleegid, nagu te näete, tegemist on äärmiselt huvitava küsimusega, sellepärast on minu ettepanek, et lükkame hääletuse veerand tunni võrra edasi, sellepärast et meil on siin ikka veel kuus inimest, kes soovivad eh, esitada küsimuse, meil on vaja ka aega selleks, et meie külaline saaks vastata, nii et kui olete nõus, siis alustame hääletusega viisteist minutit hiljem. sest eh, tegemist on äärmiselt huvitava küsimusega meie kõigi jaoks härra Turmes soovis veel sõna saada roheliste nimel, enne ei olnud roheliste esindajat ja härra Rüübi. kodukorda puudutav küsimus, härra Rüübi. jah, ütleb härra Rüübi. tahtsin lihtsalt paluda, et äkki hääletaksime kell kümme ja siis jätkaksime pärast seda arutelu, see oleks ju kõige lihtsam. ma arvan, et ei ole mitte mingit probleemi, et me nüüd hääletame ja siis hiljem jätkame aruteluga. robot we can, we can decide about that um, finally, but now if jah, me võime ka niimoodi teha, olen sellega nõus, kui soovite seda, aga me ei tohi ära unustada seda, et meie kõnelejatel ei pruugi alati olla aega nii et see võib nende jaoks probleeme tekitada ja teiselt poolt me lihtsalt võib-olla, et võib-olla see ei ole kõige parem arutelu pidamiseks, kui me vahepeal katkestame, aga kas teil, meie külaline, on aega? jah. koordinaatorid otsustavad, äh, kuidas sellistes olukordades käituda. täna teeme nii, et hääletame kell kümme, sest väga paljud kolleegid on tulnud siia just kella kümneks, võib-olla neil on kõigest kakskümmend, kakskümmend viis minutit aega ja sellepärast on väga tähtis, et nad oleksid hääletuse aja kohal ja siis koordinaatorite koosolekul hiljem otsustame, kuidas hiljem selliste küsimuste korral käituda ja ma nüüd kuulsin, et meie külaline saab jääda siia. Teile korraldame natukene teed äh, see meie hääletuse ajaks ja siis tuleb teie hääl ka tagasi, nii et läheme siis hääletuse juurde. kõik olid nõus sellega Äh, in EPP Group. rahvaparteis härra Boni asendab härra Levandovskit. kõik hääletajad peaksid olema kohal. So we can start. The topic is. Äh, alustagem me räägime Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, kõik jaod. kallid kolleegid, kui teil on märkusi või kui, kui te näete siin, et tegemist on elektroonilise hääletusega, siis see tähendab seda, et teil peab olema kaasas hääletuskaart, sest meil tuleb vahel kontrollida tulemust. alati ei ole me kindlad ja lõplik hääletus on alati elektrooniline. nii et sellepärast, kui näete tulevikus, et on elektrooniline hääletus, kaardid kaasa. alustagem siis. nagu te näete, meil on siin muudatusettepanekute numbrid, need on väga pikad, neli numbrit ma ütlen ainult viimased kaks. nii et mitte viis üheksa null kuus, vaid ma ütlen lihtsalt null kuus. ja järgmisel puhul siis null null ja siis edasi null üks, sest ähm, ma arvan, et ka niimoodi on võimalik aru saada, millisest muudatusettepanekust me räägime ja ma arvan, et nii on meil lihtsam ka neid numbreid üles leida ja otse loomulikult hääletame siis kas poolt, vastu või, või on võimalik jääda ka erapooletuks, nii et reeglid on väga lihtsad. muudatusettepanek null kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null null, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, null üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. härra Rüübichi ettepanek on tagasi võetud, see oli üks kuus ja seega läheme edasi üheksa nelja juurde härra Dajanilt. poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. null null jällegi, kahes osas, esimene osa ja teine osa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi üheksa viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus null, kuuskümmend ei siiski mitte, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null üheksa kaks, mis on identne, aga nüüd esimees vist eksib null kolm jah, vabandust, null kolm poolt. vastu. erapooletu, vastu võetud. null üheksa poolt. vastu. erapooletu, tagasi lükatud härra Rüübihi, härra Puuseki muudatusettepanekud koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks, null, kümme poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi null viis. Puuseki muudatusettepanek. Tajani on tagasi võetud, Tajani on tagasi võetud null viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa, seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. Adopted vastu võetud. edasi null seitse ja üks kaheksa, mis on ühesugused. aga kas te soovite teada, mis oli eelmise hääletuse tulemus? kolmkümmend seitse poolt, kuusteist vastu. väga selge tulemus selgelt vastu võetud. null seitse kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null kaheksa koos üheksateistkümnega poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, null kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üks kuus, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd koos üheksateist ja kakskümmend poolt vastu erapooletu, vastu võetud. jällegi kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis ja kakskümmend üks koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus ja kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse ja kakskümmend kolm üheskoos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa ja kakskümmend neli koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend ja kakskümmend viis üheskoos poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks ja kakskümmend kuus koos poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. edasi kolmkümmend kaks ja kakskümmend seitse üheskoos poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa ja kakskümmend kaheksa koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend ja kakskümmend üheksa üheskoos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks ja kolmkümmend üheskoos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks ja kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm ja kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli ja kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis ja kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus ja kolmkümmend viis koos poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud nelikümmend seitse ja kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud nelikümmend kaheksa ja kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud nelikümmend üheksa ja kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend ja kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt vastu. kontrollime. hääletus on alanud. üheksakümmend kaheksa, hääletame üheksakümmend kaheksat. üks ALDE liige on üle, nii et üks ALDE liikmetest kaart välja ja ka kaks rahvaparteid on liiga palju, issand jumal küll siin tuleb midagi muuta Aldes ja Rahvaparteis. Aldega on nüüd kõik korras ja Rahvaparteiga ka. kõik on hästi jälle. hääletus on lõppenud. Te näete tulemust. vastu võetud. okei okay., eh, O oh six in. null kuus poolt, null kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kontrollime ja kontrollime elektrooniliselt. The vote is open. Everybody has voted. One EPP. hääletus on lõppenud ah,. nüüd on Rahvaparteist kaks üle ja ka sotsidest kaks üle. issand jumal küll, teile tõesti meeldib hääletada, ma ei teadnud seda. It's not easy <laughs> okei okay,, very important. One SMD too many. üks sotsidest ikka veel üle. meil on kõik nimekirjas, proua Toia, jah? nüüd on hästi, Rahvapartei üks üle teil ka. Well. Yeah, still, still. no. No, doesn't valid. Fine. Okay, okay that's great. Now we can finish nüüd saame hääletuse sulgeda, vastu võetud, nagu näete. edasi viiskümmend üks. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist ja viiskümmend kolm koos. ainult neliteist, neliteist ainult, vabandust, mitte üheskoos mitte üheskoos, hääletame eraldi. mul on siin valeinfo kirjas. neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. null viis poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. Five null viis, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. Everybody has voted. Yes, even two men. kas kõik on hääletanud ja isegi kaks rohkem kui vaja, Rahvaparteist ikka kaks üle, ikka veel üks üle. kõik on hääletanud, liiga paljud on hääletanud, aga nüüd on hästi, kontrollime. vastu võetud napilt, aga siiski. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa ja nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üheksa ja nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend ja poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt ja nelikümmend kolm ka poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks ja nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm ja nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend seitse ja kui nelikümmend kuus koos poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kuuskümmend kaheksa ja nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kuuskümmend üheksa, nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, seitsekümmend ja nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletu vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt ja viiskümmend koos poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend neli ja viiskümmend üks koos poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kuus ja viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend seitse ja viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kolm pool ja viiskümmend viis koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend neli ja viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, null kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, null kolm poolt kontrollida tahate? null kaks, null kaks elektrooniliselt, kontrollime null kahte elektrooniliselt. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Too many, still SMD. jällegi sotse ikka veel kaks üle. Oh, oh. null kahte hääletame, nüüd on kõik hästi, hääletus on lõppenud, vastu võetud null kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime ka seda. jällegi hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Te juba peaaegu oskate seda asja, kallid kolleegid. vastu võetud, jah. üheksakümmend poolt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 meie ekraanil see on olemas, teie ekraanil kahjuks mitte, me ei tea, miks. aga te näete seda väikestel ekraanidel, väikestel ekraanidel enda ees, mitte suurel ekraanil, kõik selge. järgmiseks üheksakümmend. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. koos viiekümne seitsmega üheksakümmend kolm ja viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd lõplik hääletus ettepaneku üle muudetud kujul. hääletus on alanud. EPP. rahvapartei, teil on nüüd kolm üle juba. Te tõesti kasvate. Declining <laughs> nüüd jälle kahanete. üks ikka veel üle. nüüd on hästi. ja mis meil tulemuseks? nelikümmend viis poolt, viis vastu, üksteist erapooletut. oleme selle üpris keerulise hääletuse ammendanud ja nüüd üks väga lühikene järgmine see on meie teine punkt, mille üle tuleb hääletada, Euroopa elektroonilise side ühtne turg. tahan teile ühte asja öelda, miks see hääletus on nii tähtis? vastavalt äh, kodukorrapunktile seitsekümmend kolm enamus komisjoni liikmetest peab hääletama poolt selleks, et anda läbirääkimismeeskonnale mandaat nii et meil on vähemalt kolmekümmend kolme poolthäält vaja. meil on vaja kolmekümmend, vabandust, isegi kolmekümmend nelja häält vaja, sest meil on kuuskümmend seitse liiget. nii et kolmkümmend neli peab hääletama poolt. otse loomulikult tuleb meil ära oodata veel ka nõukogu seisukoht ja ka mandaat nõukogule, kuid meie peame iseennast valmis panema, parlament peab valmis olema. tahan teile veel meenutada ühte tähtsat asja. Euroopa Parlament eelmise ametiperioodi ajal aprillikuus kaks tuhat neliteist võttis vastu oma esimese lugemise seisukoha ja meie komisjoni otsus toona oli, vabandust, meie siis, siis uue äh, ITRE komisjoni otsus juulikuus, kahekümne teisel juulil oli vastavalt kodukorra reeglile kakssada kakskümmend üheksa oli kinnitada eelmisel ametiperioodil vastu võetud äh, esimese lugemise otsust. samal ajal proua del Castillo nimetati uuesti selle raporti raportööriks. proua de Castillo oli ka juba eelmise ametiperioodi ajal selles küsimuses raportöör. nii et nüüd me hääletame mandaadi üle läbirääkimismeeskonna jaoks. mida see tähendab? läbirääkimismeeskonnas on raportöör, variraportöörid, ITRE komisjoni esimees ja peale selle äh, on võimalik veel vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli veel mõned inimesed sinna rühma nimetada, aga tegemist ei ole väga suure meeskonnaga. peale selle tahan teile veel meenutada, et Itaalia eesistuja riigi jaoks on tegemist äh, väga tähtsa küsimusega ja nad soovivad läbirääkimise alustada nii kiiresti kui võimalik, kuid meie oleme nendest juba ees, meie oleme hästi valmis läbirääkimisteks. sest me oleme juba valmis just praegu, kohe kui hääletame, kohe kui anname mandaadi läbirääkimiste meeskonnale ja sellele, äh, kuidas läbirääkimiste meeskond kokku pannakse. seda siis mõne sekundi pärast. tundub, et kõik on selge nii et hääletame siis. hääletus on alanud. Well, well, growing EPP. jällegi Rahvaparteid rohkem kui vaja. okei okay., let us check. kontrollime, hääletus on lõppenud. Uh, viiskümmend viis poolt kaks vastu, neli erapooletut. hästi. nüüd jätkame oma aruteluga. hääletus on lõppenud, jätkame aruteluga. palun meie külalisel pärast kahte tassi kohvi või midagi muud uuesti siia tagasi tulla. Te toitute tervislikult ma kohe kindlasti hoian teil silma peal, olen teil hästi lähedal, oleme tõesti üksteise lähedal ja pärast koosolekut on ka veel kõik hästi. Like room, keegi soovib lahkuda, siis palun tehke seda võimalikult kiiresti. me sooviksime teid küll siin hoida, et oleksite meiega, aga kui soovite lahkuda, siis tehke seda nüüd I would like to say please stay with us, but it's your ma küll ütleksin, et palun jääge meiega, aga see on muidugi teie enda valik. okei okay,, so let us hästi. viime siis lõpule oma arutelu nii et palun võtke oma kohad sisse. okei okay., ma, our lady is very happy having the mandate okei <laughs> okay,, let us start. I understand that uh, Mr Turmes. ja meie kolleegil on muidugi väga hea meel, et sai äh, hääletuse tulemusel mandaani mandaadi. aga nüüd lähme oma arutelu juurde ja härra Turmes, palun, me, te, te ei olnud ennist kohal, et ähm, roheliste nimel kõneleda, palun teil, teil sõna. jah, teeksin tõesti mõned märkused pärast seda, kui olen läbi lugenud teie järeldused. minu küsimus on, et kas on tõsi, et neis riikides nagu näiteks Taani, kus meil on suhteliselt kõrged energiahinnad, kas äh, see võib avaldada ka positiivset mõju, sest äh, kõik statistikad näitavad, et äh, tööstus on tõhusam, töötab tõhusamalt. ehk siis, kuna rakendatakse ka programme, et äh, rahastada energiatööstust siis tulemuseks on konkurentsivõimelisem riik, konkurentsivõimelisem majandus kui neis äh, riikides, kus on täiesti kõrvale jäetud energiasääst, aitäh. aitäh, härra Püdikhover, palun. suur tänu, esimees. ma keskenduksin ainult ühele selle uurimuse aspektile, mida mainisid ka teised kolleegid, nimelt juurdepääs rahastusele ma pean ütlema, et kui ma loen selle uurimuse tulemusi, siis VKE-de kogemusest võib öelda, et see on põhiline probleem, millega nad silmitsi seisavad, leida rahastus. Teie arvud näitavad, et ähm, see probleem on olulisem kui kõik muud väljakutsed. ma olen veidi pettunud, et et see uurimus ei esita rohkem ettepanekuid võimalikke lahendusi selle olukorra jaoks. muide, siin on ka esitatud kaks ettepanekut, et suurendada rahastust VKT-le kahjuks nüüd läbi ei läinud, kuid selle üle on väga laialdaselt arutatud. siin aga ei ole mainitud ei regionaalfonde, ei ole mainitud ähm, äh, näiteks äh, erandeid äh, või siis äh, kuidas kasutada crowdfunding ut, igasuguseid erinevaid võimalusi, et lahendada seda põhilist probleemi, milles me seisame aitäh, proua Krustet, palun. härra esimees, teen väga lühidalt. härra äh, äh, Silvester rääkis nendest tingimustest, mis on vajalikud majanduskasvu taastamiseks äh, tööstuses ja kui me räägime oma tööstuse konkurentsivõimest, siis mind huvitab milliseid meetmeid peaks siis võtma Euroopa otsuse tegemise protsessis selleks, et tõesti tööstuse konkurentsivõimet soodustada? mis on need olulised majanduskasvu elemendid tööstuses? me teame sellest küll, aga, aga otsuse tegemise protsess Euroopas, mis siis, äh, milliseid pakilisi otsuseid võiks vastu võtta, et konkurentsivõime taastuks? suur tänu, härra Silikoitis, palun. Eh, suur tänu, eesistuja. möödunud aastatel on palju arutletud selle üle, et majanduskasv peab toimuma reaalmajanduses, et toimuks tööhõive kasv. kui me ei näe, et siin võetakse piisavalt meetmeid, eriti Lõuna-Euroopas, mulle jääb mulje ka, et toimub üha süvenev deindustrialiseerimine. samas pangandussektorit toetatakse ja erinevaid krediidiasutusi toetatakse nüüd äh, sooviksimegi kuulda teilt soovitusi, milliseid meetmeid peaks võtma, et toetada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ka Euroopa tasandil. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimus meil ka arutelu koos komisjoni ja nõukoguga riigi abi üle. on tõsi, et Euroopa Liit peab selleks, et olla konkurentsivõimeline võrreldes Hiinaga ja teiste riikidega, äh, just mõtlema riigiabi võimalustele, eriti VKE-dele. aitäh, palun, härra Lambsdorff. aitäh, esimees. ma arvan, et praeguses olukorras on, et tagada stabiilsus Euroopa ettevõtetele äh, peatada sõda Ukrainas, sest on oht, et Ukraina keskpank läheb pankrotti või tal tekivad tehnilised äh, probleemid ja ainukene võimalus seda vältida on peatada need arengud Ukrainas, mis praegu toimuvad. ja teiseks, see energiakriisi nuhtlus Ukrainas üsna pea on oodata kriitilist energianappust Ukrainas. tarned nii eraisikutele kui ettevõtetele on ohus ja ma pean ütlema, et siin ei ole lahendust näha näiteks metsaraie, nagu valitsus on ette pannud või fek-, kemikaalide või siis äh, näiteks äh, heina või maisi kasutamine. ma arvan, et äh, siin peab ka rahvusvaheline üldsus tegema jõupingutusi, et see sõda peatada, see ohustab ka meie stabiilsust ja on koormaks meie majandustele. aitäh, härra Piiper, palun suur tänu, härra esimees oleme lugenud äh, väga paljusid häid märkusi sellest uurimusest, ma lisaksin midagi sellele, mida ütles härra Pütikofer. kui rohelised peavad niivõrd äh, oluliseks äh, tõuke, ähm, tõukefonde, siis ma pean ütlema, et Lõuna-Euroopas makstakse selliseid ühekordseid toetusi, et ettevõtted sinna tuleks. Need ettevõtted aga jäävad sinna kümneks, kahekümneks aastaks. palju olulisem on see, et oleks hea e, energiataristu, oluline on e, inimeste väljaõpe, transport ja nii edasi. ja selle kohta on uurimuses palju häid ettepanekuid, mis puudutab just infrastruktuuri. kuid minagi tunnen siin puudust ühest ähm, asjast, mida ei ole mainitud, nimelt investorite erinev kohtlemine äh, olenevalt sellest, kas nad on Lõuna-Euroopas või või Saksamaal või Poolas. kui ettevõte asub Lõuna-Euroopas, siis peab ta maksma palju kõrgemaid intressilaenu eest ja me arvame, et ja ma arvan, et just see ongi see probleem. et Euroopa Keskpanga intressid ei mõjutaks niivõrd VKE-sid meil on vaja toetada väikesid sellega, et nende intressid oleksid äh, väiksemad. ma ei räägi siin toetusprogrammidest, vaid ma räägin just sellistest toetustest, äh, mis äh, aitavad VKE-sid intre-, intresside vähendamise kaudu. aitäh, härra Dajani, palun! jah, see uurimus on väga oluline on hea, et see on tehtud, sest lõpuks ometi alustatakse arutelu nende teemade üle. selle üle, mida me peame tööstuspoliitikas tegema. ma arvan, et meil on vaja uut poliitikat. mis erineb äh, senisest, sellest, mida komisjon on seni teinud. jah, meil on tööstus äh, meil on investeeringud tööstusesse. ja ka mitmed kolleegide küsimused on saanud vastuse ka komisjoni dokumendist, mis on ka vastu võetud parlamendi poolt, me peaksime samas suunas edasi minema, jätkama eelmisel ametiajal alustatud tööd. ja ma arvan, et meil on parlamendil nüüd võimalik ka rohkem saavutada ka seoses kuulamistega, mis ees seisavad, äh, me peame oma seisukohti väga selgelt väljendama volikogu kandidaatidele. ja väga oluline, et äh, et just reaalmajandust toetatakse ja meil on oluline, et oleks ka reaalmajandusega tegelev nõukogu, mis võtaks vastu otsuseid, nagu seda praegu teeb Ecofin. suur tänu, äh, teie kogemus Euroopa Komisjonis võib olla väga kasulik. selliste ideede edasiarendamiseks äh, parlamendis ja meie komisjonis hästi, rohkem sõnasoovijaid meil ei ole ja kuulaksime hea meelega ära teie vastused. ütleksin veel kolleegidele, et äh, järgmisel koosolekul äh, tuleb äh, siia härra Ferrocci, kes kõneleb samal teemal. volinik Ferrocci siis samuti käsitleb Euroopa konkurentsivõime teemat, nii et see arutelu ei ole veel lõppenud. aga proua Griffin soovib veel sõna, palun. aitäh, esimees. ma arvan, et tegemist on väga mõistliku põhjaliku analüüsiga, küsimus on selles, mida me ette võtame. siin on räägitud äh, just kõrgtehnoloogilise sektori arendamisest ja sellest, et ei tohiks liigselt keskenduda sellele, et inimesed peavad ise endale tööd andma, kuid eh, Ühendkuningriigis ähm, oleme samuti sellega tegelenud, mida me peaksime siis tegema selleks, et, eh, et tõepoolest ka toetada paremini kõrgtehnoloogilist sektorit ja kuidas siis ka äh, tõesti saavutada see kiirendatud väljaõpe töökohal. suur aitäh, Elvira Peres. Ähm, teie uurimus on väga põhjalik ja meie parlamendi mandaadi alguse jaoks on see väga oluline Äh, eriti oluline on arvestada seda kontekstis, kus äh, astub ametisse uus komisjon, äh, kolleeg Tajani vastutas tööstuse eest eri, e, eelmises komisjoni koosseisus ja väga oluline on arvestada teie arvamusega siis, kui portfelle hakatakse jagama, et arvestataks ka, millist strateegiat ellu viia, tänan juhuks. <laughs> suur tänu ja nüüd annan sõna meie külalisele ma pean vist need küsimused ähm, neid vastama või jagama nii-öelda kategooriatesse ja vastama, sest et aega on vähem. ja see on küsimus Lõuna-Euroopa olukorra kohta, meil on, see on väga raske küsimus, meil on siin erinevaid vahendeid, on tõukefondid ja me peaksime kasutama juba olemasolevaid vahendeid võimalikult hästi ja see tõesti oleks suur samm, et aidata majandust Lõuna-Euroopas ja riikides, kus olukord on eriti raske riigiabi küsimus, ma arvan, et see on poliitiline küsimus. ja kardan, et sellele ma ei oska vastata, kuid vähemalt tõukefondid on selline tõukejõud, mille vahendeid saab ju praegu kasutada, seda peaks tõesti ammendavalt kasutama. nüüd halduslikud probleemid, härra Castillo küsis selle kohta, teda küll siin enam ei ole jah, parem regulatiivraamistik, äh, sellest on vist ka juttu uuringus, muidugi on palju juba ära tehtud, aga muidugi tuleks jätkata seda tööd, tuleks läbi viia mõjuhinnang enne seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist, et ähm, mitte tekitada ettevõttele äh, lisakoormust. paljud probleemid, millega seisavad silmitsi ettevõtted erinevates liikmesriikides, on seotud Euroopa Liidu seadusandlusega, kuid tihtipeale see probleem on veelgi süvenenud seeläbi, et liikmesriigid ei rakenda ellu neid eeskirju õigesti. nii, see on just süvendanud probleeme ettevõtete jaoks. nüüd rahastamise küsimus innovatsiooni ja arengutegevuse rahastamine. püüan vastata kõigile küsimustele, mis esitati selle kohta. maksukergendused äh, äh, ettevõtetele, mis tegelevad äh, teadusuuringute arengutegevusega, need on juba olemas, ma ei ole täpselt teadlik, kui suured erinevused siin on liikmesriikide vahel äh, ilmselt on siin küllaltki suuri erinevusi. aga jällegi, tegemist on maksuküsimusega. avalikud hanked, avalike hangete äh, raamistik võimaldab juba praegu esitada ka nõudeid, mis puudutab innovatsiooni, teadusuuringuid ja ettevõtetel on võimalik kasutada neid äh, või siis ka avalikul sektoril on, on see võimalus äh, avalik, avaliku hanke tingimuste kaudu nõuda rohkem innovatsiooni. USA rahastab rohkem teadusuuringuid, arengutegevust, avalikust rahast näiteks äh, just militaarvaldkonnas on teada, et väga palju uuringuid rahastatakse just avalikust sektorist kuid on muidugi võimalik äh, kasutada ka avaliku ja erasektori partnerlust ja on erinevaid teisi võimalusi, et äh, avalik, avalikes huvides teadusuuringuid läbi viia. mul ei ole enam palju aega jäänud, ma püüan veel vastata mõndale küsimustele. energiahinnad on muidugi suur probleem, siin tuleb leida tasakaal ja see on puhtalt poliitiline küsimus, kuidas see tasakaal leida. muidugi siin toodi ka välja, et mõnedes riikides, näiteks minu oma riigis, Taanis, tõepoolest kõrged energiahinnad on olnud stiimuliks eh, ettevõtetele olla, käia säästlikumalt ümber energiaga ja investeerida just ka keskkonnasõbralikesse lahendustesse, nii et jah, kõrged energiahinnad võivad olla ka stiimuliks ettevõtetele, et muutuda tõhusamaks aga kas see on nüüd just põhjus, et hoidagi energiahinnad kõrged, see on muidugi poliitiline küsimus, kus äh, ma ei saa soovitusi jagada. vaatame, mis siin veel oli I don't know what to say about that. <laughs> <laughs> how to organize the College of Commissioners. I don't think I have an, well, an opinion on that. Course, on that, uh, <laughs> on that uh, I, yes, I it's, it's, it's, ma ei tea, kas ma volinike kohta midagi öelda saan, aga siin oli mitmeid küsimusi selle kohta, milliseid äh, meetmeid võtta ja ma arvan, et uurimusest tuleb selgelt välja, et tegemist on väga keeruka küsimusega, tuleb tegeleda mitmete probleemidega, energia, äh, hinnad ja nii edasi, aga Euroopa Liidu institutsioonide jaoks on ilmselt kõige olulisem siin siseturu küsimus, parandada sireturu toimimist Euroopa Liidu tasandil, liikmesriikide tasandil, juurdepääs rahastusele, siin on Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis paljude nende probleemidega tegeleb aga muidugi on see paljuski äh, lihtsalt äh, erasektori äh, teha ja see on jällegi poliitikute otsustada, kui palju finantsturgudesse sekkuda. kuid siin tuleb igal juhul leida tasakaal siis avaliku sektori toetuse ja erasektori rahastuse vahel. kas äh, oli veel mõni küsimus, millele ma ei vastanud, vist, vist suutsin vastata enam-vähem kõigile. suur tänu. muidugi paljud need küsimused on ka meie endi jaoks väga keerukad, kuidas organiseerida tööd Euroopa Liidu tasandil, kuidas olla tõhus, kuidas mõjutada liikmesriike, kuidas edendada reindustrialiseerimist, energiatõhusust, kuidas mõjutada mõjutavad energiahinnad äh, meie tööstuse konkurentsivõimet ja järgmisel koosolekul me arutame seda ka volinik Ferrociga, siis me arutame samu teemasid, nii et valmistame ennast äh, ette. aga proua Janne Silvest äh, kes äh, esindab Taani Tehnoloogia Instituuti, esitles meile seda suurepärast uurimust suur,, suur-suur tänu teile ja aplaus palun talle. ja me jätkame oma aruteludega sellel teemal. suur tänu, et täna siia tulite. kallid kolleegid, nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on samuti väga oluline päevakorrapunkt. Niisa tegevdirektori ametiaja pikendamine. NISA on siis Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet. päris raske meelde jätta seda pikka nime. aga see lühend NISA muidugi palju suupärasem. me kõik teame, kui oluline see teema meie jaoks on, infoturve väga,, väga-väga oluline teema. härra Udo Helmbrecht tema ametiaja pikendamisest on vist juttu. tere tulemast, Denise tegevdirektor Udo Helmbrecht Euroopa Parlamendi ja lubage mul öelda, et äh, Enisa tegevdirektori mandaadi pikendamisel siis äh, on kandidaadil võimalik äh, esineda avaldusega nii et äh, see meie tänane kohtumine on oluline mitmel põhjusel, nii formaalsetel põhjustel kui ka muidugi selleks, et me saaksime teada teie tegevuse sisulisest poolest. nii et tere tulemast taas meie parlamenti ja annan sõna teile, aga palun mitte kauemaks kui kümneks minutiks, sest äh, aega on napilt. aitäh. Dear Mr Buzek, dear member austatud härra Puusek, ITRE komisjoni liikmed, tahaksin tänada teid selle võimaluse eest, et äh, saan teile rääkida Elisa tööst. minu nimi on Elisa, vabandust, Udo Helmbrecht ja mind valiti äh, Elisa äh, tegevdirektoriks oktoobris kaks tuhat üheksa ja nüüd räägin paari minutiga siis, millest Elisa teeb. Elisa on küberjulgeoleku tippkeskus ja meie eela-, aastaeelarve on kümme miljonit eurot. meie personal töötab Heraklionis, Ateenas, Kreekas, mina ühinesin Enisaga kahe tuhande üheksandal aastal. finantsjuhtimine on selle aja jooksul märgatavalt paranenud, me oleme tsentral-, detsentraliseeritud Euroopa Liidu agentuur, tegeleme küberruumi küsimustega, meie ülesanne on avastada, ära hoida ja vastata küberprobleemidele, intsidentidele ning me toetame ka Euroopa Liidu küberpoliitika väljatöötamist ning võrguturvalisuse küsimusi. nüüd meil on tihedad sidemed sidusrühmadega, agentuur teeb koostööd nii era- kui avaliku sektoriga, töötame välja äh, erinevaid lahendusi, äh, mis ähm, rajanevad tugevale kogemusele, me tahame kaasa aidata küberruumi arendamisele ka liikmesriikides me oleme üle-euroopalised küberõppused korraldanud, see on üks näide meie tööst ja kahe tuhande kümnendal aastal korraldasime me sellise eh, virtuaalse õppuse. Ehm, nüüd eh, oleme me täiustanud oma operatiivmenetlusi, protseduuri eeskirju, ehm, mis tegelikult hõlmavad kõiki liikmesriike. miks meie töö on nii tähtis? info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on äh, kaasaegse ühiskonna selgroog. tähtis on ähm, arvestada ähm, küberpoliitikas põhiõigustega, ühisturu arengutega, äh, küberruumi ärimudelid samas äh, võimaldavad ka väärkasutust ja kuritegevust ning seetõttu on väga tähtis, et äh, kriitilised infrastruktuurid oleksid turvalised, energia, vesi, tervishoid, pangandus, tootmine, tööstus, globaalsed võrgud peavad olema turvalised. internetiajastul äh, on mm, juba pea erinevad äh, seadmed interneti kaudu ligipääsetavad, te võite juhtida kütet oma kodus e, e-kaubandus e, e-pangandus e, e-tervis, need süsteemid ei ole päris turvalised veel. aga samas nad aitavad arukalt elada meie kodanikel ja see oli nüüd lühike sissejuhatus meie töösse, me tahame äh, riske hinnata küberruumis, toetame liikmesriikide vastavat tegevust, ähm, me teeme koostööd ka erinevate kiirreageerimisüksustega, arvutiavariide tõrjerühmadega, aitame äh, andmekaitse küsimustes, ähm, koostame aruandeid äh, turvaprobleemide kohta. ainus kontantne suurus küberruumis on selle pidev muutumine ja ma tahaksin rääkida kahest valdkonnast küberruumis. pilvandmetöötlus ning kriitilised infrastruktuurid pilveandmetöötlus mm, muudab meie elektroonilist maailma. kahe tuhande üheksandal aastal äh, avaldati juba aruanne ning ähm, äh, selles öeldi, et ähm, tarbijad kasutavad või saavad kasutada pilvandmetöötlust ning äh, ähm, üles laadida suuri andmekogumeid, kuid meie tegeleme selle teema turvalisusega. eriti oluline on pilvtöötluse turvalisus väikeettevõtetele. samas ähm, süsteem on globaalne ja mm, pilvandmekogud on tegelikult meie kontrolli ulatusest väljas NISA püüab teha nii, et töötataks välja korralikud äh, julgeolekustandardid, sertifitseerimine, lubade skeem ning me tahaksime ka pilvtöötluse turvalisust suurendada. teine valdkond, millest ma tahtsin rääkida, on arukad äh, energiasüsteemid äh, kodanikud kasutavad päikesepaneele, toodavad ise mikrotasandil energiat ning äh, astuvad energiaturule, äh, kuid äh, kujutage ette, kui igal kodul on ähm, arukad mõõdikud, arukad seadmed, ähm, kogemus on aga näidanud, et ideaalseid seadmeid ei ole olemas, ka neid arukaid mõõdikuid võivad kurjategijad häkkida, ning ähm, ohustada elektri tootmist ja tarbimist. tehnilisest perspektiivist on väga palju ära teha selles valdkonnas just äh, võrguturvalisuse tagamiseks. näiteks äh, tootmissektori uued väljakutsed, äh, Industry neli tööstusrevolutsiooni neljas aste on kätte jõudnud me peame arvestama, et meie käitumine muutub, suured andmed tekitavad või suure andmekogud tekitavad meile ka suuri probleeme. andmekaitse on seotud ka eraelu kaitsega, jällegi väga tähtis küsimus identiteedivargused on suur probleem. kui me vaatame, kuidas ähm, on sellega tegeldud äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend raames, siis ma arvan, et teis-, Elisal on öö, äh, oma roll selles küsimuses. Ähm, turg ei ole praegu äh, meie valdkonnas tasakaalus, turgu domineerivad USA firmad, pigem öö, tagant lükates nõudlust, või vabandust, pakkumist, mitte nõudlust. Enisa hakkas olulist rolli mängima ka standardite väljatöötamisel. me oleme ähm, teinud koostööd Sensenelekiga ja äh, muudes valdkondades meil on tihedad sidemed eh, teiste organisatsioonidega, kes küberturvalisusega tegelevad, me töötame õigusakte välja, e, elektroonilise tuvastamise määrust näiteks, andmekaitsemäärust, eh, mis siis hakkab toimuma edasi järgmise viie aasta jooksul? me tahame ära kasutada oma e, erakordset pädevust, et aidata liikmesriike, me tahame oma visiooni välja töötada, arvestades meie pädevust, toetades liikmesriike ning Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamise protsessi, tahame kaasa aidata Euroopa Liidu siseturu kasvule. ning meil on järgmised strateegilised eesmärgid. kõigepealt välja töötada ning alal hoida meie ekspertiisi küberturvalisuse küsimustes teiseks aidata liikmesriike ja komisjoni võimekuse suurendamises, kolmandaks aidata liikmesriike ja komisjoni eh, poliitika väljatöötamisel ehm, ning erinevate nõuete väljatöötamisel küberturvalisuse tagamiseks ning me tahame eh, toetada liikmesriikide ja erinevate kogukondade koostööd. ja kokkuvõtteks võin öelda, et eh, NISA kui ekspertkeskus on unikaalne organisatsioon, järgmise viie aasta jooksul on äh, meil kavas erinevate sihtrühmadega äh, koostööd teha, et leida parimad investeeringud küberturvalisuse tagamiseks äh, varem nimetasin ka, et kahe tuhande kahekümnenda aasta juunis lõpeb meie mandaat meil on äh, ka ette nähtud agentuuri tõhususe hindamine äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks. järgmise viie aastaku jooksul äh, on meie ees suured väljakutsed, uued ärimudelid, keeruline küberruum ning ähm, me tahame ka komisjoniga arutada NISA mandaadi pikendamist, süvendada koostööd parlamendi ja nõukoguga. loodame teie toetusele järgmisel viiel aastal, et kõigile väljakutsetele vastu seista. ja lõpuks tahaksin ITRE komisjoni ja Euroopa Parlamenti tänada toetuse eest ning äh, ootan huviga järgmist viis aastat ja meie koostööd ma võin teile kinnitada, et tahame Euroopa Liidu küberagenda ellu viia. tänan um,. Uh, Mr... suur aitäh, härra direktor. Te pidasite täpselt ajast kinni. ja nüüd annan kaks minutit sõnavõtjatele, kes esindavad fraktsioone, võib-olla koordinaatorid või võib-olla keegi teine. rahvapartei ja härra Vooni, palun suur aitäh, härra direktor, me mõistame kõik, milline on küberväljakutsete tähtsus, küberruum areneb ühest küljest, aga samas eh, on meie suured ohud, küberkuritegevus, katsed erinevaid valdkondi ohustada. Eh, palju ohte eh, tuleneb just pilvandmetöötlusest, andmekaitsega seoses, panganduses eraelu kaitse äh, on seotud näiteks tulevikus ka tihedalt e-tervisesüsteemiga. Enisa on võtmeasutus ja ainus asutus, kes suudab nendele väljakutsetele vastu seista. seetõttu me peame toetama Enisat tema püüdlustes töötada välja parem raamistik oma tööks, peame toetama äh, ka äh, asjakohaste õigusaktide väljatöötamist nüüd küsin, mis te arvate võrgu- ja infoturbe direktiivi rakendamisest ning võimalikest takistustest, mis on tekkinud mõnedes liikmesriikides? ja mida arvate ohust see direktiiv üldse, selle rakendamine edasi lükata? ja kuidas saaks olla parlament kasulik? et see direktiiv osutuks kasulikuks instrumendiks, aitaks sidusrühmade ja liikmesriikide vahel informatsiooni edastada ja vahetada. ja kolmas küsimus. kuidas te hindate Euroopas seadusandja rolli näiteks sellesama võrgu ja infoturbe direktiivi puhul andmekaitsemääruse elektroonilise tuvastamise äh, määruse puhul äh, ning e-tehingute määruste puhul. kas need uued õigusaktid aitavad olukorda parandada ja kas nendega seoses muutub ka Enisa roll? ja neljas küsimus. millist institutsioonide toetust läheb teil eelolevatel aastatel vaja? siis kui te näiteks tegelete varajase hoiatamisega ja probleemide varajase avastamisega. mul on veel viimane küsimus. kas te saaksite rohkem rääkida eh, projektist Security by Design turvalisus läbi projekteerimise? aitäh teile, kuid kolleegid, pidage ajast kinni, meil ei ole piiramatult aega. järgmiseks sotsiaaldemokraatide esindaja. proua Tali. suur aitäh. Äh, aitäh teile, Enisa, tutvustamise eest. Äh, ma kindlasti uurin teie teksti põhjalikumalt. muidugi arvame, et agentuur on äh, väga palju suutnud oma lühikese eluea jooksul ära teha, aga me arvame ka seda, et on üsna selge, et agentuuri töö jätkamine praeguses vormis ei, ei anna agentuurile asjakohaseid võimalusi äh, uuele olukorrale vastata küberruumis. Te ise rääkisite uutest ohtudest, muudatustest küberruumis kuidas te peaksite siis uutele väljakutsetele vastu seisma? mis on selleks vajalik? ja veel tahaksin küsida, kuidas teie arvates saaks see NISA võrgu ja infoturbele kaasa aidata, nii Euroopa Liidust kui rahvusvahelisel tasandil. kas te olete juba äh, välja selgitanud, millised on kõige suuremad väljakutsed selles valdkonnas ja kuidas te kavatsete nendega tegeleda? kas teil on mingi plaan, töökava juba välja töötatud äh, või te alles kavandate midagi? alles mõtlete strateegiale, mis hakkab kaitsma ka meie lapsi internetis ning lõpuks siseturg turvatoodetele ja teenustele teatavasti ei ole tasakaalus. Te ise ütlesite, et see turg, äh, seda turgu domineerib USA ning kuidas saaks nüüd sellest tasakaalutusest üle? tänan. aitäh, proua, aitäh, et pidasite kinni ka kõneajast. järgmisena proua Ernst kuue fraktsiooni nimel. oih, nii kiiresti, poleks arvanudki, et juba sõna saan. mind huvitab kogu see problemaatika, interneti turvalisus, sellest vaatenurgast, mis on viimastel kuudel ja aastatel toimunud. nimelt äh, spioneerimine, NSA juhtum, aga me teame väga hästi, et ka teised luureteenistused äh, on päris korralikult kaasatud äh, sellesse juhtumisse me lihtsalt näeme, et andmekaitset kui sellist ei ole tagatud. ja sellepärast ma leian, et Enisal on üüratult tähtis ülesanne, aga mul on jäänud mulje, et siin nagu Taavet võitleks koljati vastu. ja sellepärast minu küsimus teile ongi järgmine kui me räägime interneti turvalisusest ja andmete kaitsest, siis kas te arvate, et teil on piisavalt vahendeid, olete te piisavalt tugevad selleks, et nende uute ohtudega tegeleda? ning teiseks, see on seotud äh, sellega, et andmekaitsepakett on praegu nõukogu laual, kõik vaatavad nõukogu poole, vaatavad ja ootavad, ootavad ja vaatavad ning selle määruse puhul on tähtis just see, et mis on lõpptulemus. mis on teie jaoks kõige tähtsam, mida tuleb kolmepoolsete läbirääkimiste nii-öelda päästa, mis on teie jaoks tähtis? me kohe kindlasti kolmepoolsetel läbirääkimistel kavatseme tõesti äh, viimse veretilgani võidelda, ütlen seda kodanikuvabaduste komisjoni liikmena. nii et see oleks minu poolt kõik. aitäh, proua nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Dario Tampurano, palun. Buongiorno e, una domanda relativamente alla sicurezza e alla privacy di tutti i aitäh! mul on küsimus, mis puudutab meie kõikide eraelu kaitset. mida tehakse selleks, et vältida seda, et äh, andmed lihtsalt lekivad või et andmepangad nii-öelda õhku lastakse, nii nagu NSA seda põhimõtteliselt tegi. või ka see, mida Ühendkuningriigis on tehtud, see, mida britid tegid, ei olnud küll hea ei Euroopa Liidu ega ka Euroopa Liidu kodanike jaoks. aitäh, aitäh teie märkuste eest. nüüd annan sõna ülejäänud kõnelejatele. esimesena on sõna soovinud härra Eeler. aitäh! mulle tundub, et kõige tähtsamad küsimused on ära küsitud, sellepärast ITRE komisjoni nimel tänan teid äh, veel kord äh, teie töö eest ja ütlen, kui hea meel mul on selle üle, et teie jääte selle äh, ameti tegevdirektoriks. ma ei ütle seda mitte viisakusest, vaid lihtsalt sellepärast, et meie siin parlamendis tõesti kolm aastat võitlesime selle eest, et teie mandaati pikendataks. me oleme kolm aastat üritanud teie eelarvesse rohkem vahendeid leida, see oli meie jaoks väga tähtis. me teame, liikmesriigid üritasid niisa tiibu kärpida eelarvet kärpida, personali kärpida, organisatoorset tööd kärpida, nii et komisjoni volinik Kruusi ja parlamendi töö teeneks on see, et Enisat tugevdati nii et teil on vähemalt piisavalt vahendeid nüüd, nii et sellepärast veel kord tahan toonitada seda, et tegemist oli nii-öelda parteiülese aktsiooniga ja et äh, järgmistel aastatel, nii nagu ka täna, kavatseme me väga selgelt teie eh, töö üle valvata, vaadata, kus me saame teid toetada ja ka liikmesriikidega läbirääkimisi pidada selleks, et ka seadusloomeliselt teie tööd tagada, sest siiamaani ei ole ju kõik reguli-, regulatsioonid paigas, nii et tõesti, ma ei tahtnud isegi mitte küsimust esitada, vaid lihtsalt öelda, kui tähtis see küsimus oli. aitäh, kallis kolleeg! järgmisena proua Neuenhausen Thank you, chair uh,, thank you, Mr Helmer. aitäh, aitäh, härra Ulmrecht. Te ütlesite, et küberturbes ainus asi, mis on kindel, on see, et kõik muutub kiiresti ja olen teiega täiesti nõus, isegi muutused muutuvad ülikiiresti. Te ütlesite ka, et teie juhtimise all Enisa järgmise viie aasta jooksul tegeleb nende väljakutsetega, leiab lahendusi ning äh, ka teadmisi ja oskusi, see kõik kõlab väga enesekindlalt ja ma tahaksin teie käest teada, millest see enesekindlus tuleneb. ma olen ka optimistlik, aga paljud eelkõnelejad ka ütlesid, et väga palju on meil ka siin kuritegelike kavatsustega inimesi ringi liikumas. Te rääkisite siin pilvandmetööstuse strateegiast ja sellest, et äh, turvalisuse standardid tuleb paika panna, aga see õnnestub teil ainult siis, kui inimesed on nende standarditega nõus, nad ei ole seda ka alati, nii et millised on teie ülejäänud lahendused, kui mõtleme selle peale, et häkkerid ei ole kohe kindlasti need huvirühmad, keda te mainisite. kas huvirühmade all mõtlete Europoli või on ka teisi rühmi kaasatud? aitäh, proua van Nieuwenhuisen kas keegi veel soovib sõna saada? keegi meie liikmetest? ma rohkem kedagi ei näe, nii et saate sõna härra Ulmbrecht nüüd vastamiseks. aitäh, härra esimees. aitäh nende küsimuste eest. suur tänu teie toetuse eest viimastel aastatel ja nagu härra Eeler ütles, tõesti läks väga kaua aega selleks, et äh, mandaati pikendada ja sellepärast ma meenutaksin teile et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal hakkame me uuesti mandaati pikendama ja ma tõesti loodan, et ka siis parlament toetab mind samamoodi paari aasta pärast, nagu ka varem seda tegite. alustame nüüd küsimustest. kõigepealt see, mis puudutas äh, seda direktiivi. teeksin ühe üldise märkuse vaadates seda valdkonda, on küsimus alati, et mida saab teha isereguleerimise kaudu tööstusvaldkonnas ja millal peavad sekkuma valitsus ja parlament. kogemused äh, meie ameti või valitsuse vaatenurgast on, et äh, liikmesriikides ei ole piisavalt ära tehtud äh, selle tööstusvaldkonna reguleerimiseks ja sellepärast on kolm küsimust eriti tähtsad. esiteks valitsuste ülesehitus liikmesriikides. see tähendab seda, et on väga tähtis, et meil igas liikmesriigis oleks korralikult välja töötatud kriisihaldusmehhanism. viimase viie aasta jooksul oleme me välja paku-, palju kogemusi saanud tehnilisel tasandil meil on õppused iga kahe aasta tagant, meil on ka Euroopa Liidu, USA vahelised õppused, nii et tehnilist tasandit me oleme väga palju äh, parandanud. meil on tõesti erinevad üksused äh, selleks, et äh, tegeleda nende probleemidega, neid ennetada ja määratleda kuid küsimus on, mis saab siis, kui tekib IT-kriis ja millisele volinikule siis keset ööd helistada ja öelda, et midagi on vaja ära teha. seda pole paika pandud ei komisjoni liik- ega ka liikmesriikide tasandil. teiseks äh, juhtumitest teadaandmine. kui me sellest räägime, siis jällegi kui te soovite parlamendis teha otsuseid, siis on teil vaja andmeid, teil on vaja statistikat, informatsiooni mida meie praegusel hetkel teeme telekommunikatsiooni määruse raamistikus, on see, et me anname erinevatest juhtumitest teada taristupakkujatele, internetipakkujatele ja me avaldame selle kõik ka alati aasta lõpus, eelneva aasta kohta. kuid küsimus on, mida me teame juhtumitest kriitilise taristu osas pangandussektoris või finantssektoris ähm, pärast kriisi on nüüd küll uued seadused, kuid teistes valdkondades ei ole väga palju informatsiooni võimalik saada, nii et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, millist informatsiooni on meil vaja saada ja kuidas seda saada. ja kolmas punkt, ähm, informatsioonivahetus, see on kõige raskem informatsioonivahetus näiteks äh, erinevate kogukondadega toimub meil usald-, juhatuse tasandil ehk meil on IT turvalisus erinevatel liikmesriikidel erinev, meil on erinev informatsioonivahetuse tase ja kui me räägime salajasest konfidentsiaalsest informatsioonist, siis on see ka piiratud juurdepääsuga. nii et kõige suuremaks väljakutseks on see, et meil on vaja ühelt poolt usaldust, aga teiselt poolt tuleb see kõik kuidagi seadusloomesse panna ja see on kõige raskem, aga see on ka see, mille üle me praegu läbirääkimisi peame. siis mainiti siin ka andmekaitsemäärust äh, ja internetiteenuseid. siin ka jällegi üldine märkus. üks meie väärtustest on isikuandmete kaitse siin Euroopas meil on ka teatud tehnoloogilisi meetmeid äh, nagu enkrüpteerimine e, e-identiteet, elektrooniline identiteet. ja kõige suuremaks väljakutseks on see, et me ei ole võimelised seda tehnoloogiat, mis on olemas igapäevases elus kasutama. kui te vaatate e-allkirju, siis neid igapäevaselt ei kasutata nii et äh, meil oli see projekt, millesse me olime ka paar aastat tagasi kaasatud just digitaalallkirja osas. aga meil on vaja hoolitseda selle eest, et ka me tööstusvaldkonnas saame tõesti nii-öelda võtmed kätte lahendusi selleks, et meil oleks võimalik seda digitaalallkirja ja digitaalidentiteeti iga päev kasutada. nüüd need erinevad projekteerimise kaudu tulenevad meetmed. kui te vaatate veel viis, kümme aastat tagasi, siis näete, et väga palju ei räägitud toote turvalisusest. meil oli üks pakkuja, kaks pakkujat IT-turul, aga kui te vaatate nüüd äh, tarkvara arendamist viimasel kümnel aastal, siis siin on väga palju ära äh, tehtud ja õpitud, meil on ühtsed standardid paigas, väga paljudel juhtumitel küll, aga mitte piisavalt, nii et toote turvalisuse kallal tuleb veel tööd ära teha. aga toote turvalisust kasutatakse tihti just sõjalises valdkonnas, valitsuses, kus on klassifitseeritud dokumendid, aga seda ei tehta igapäevaliselt. nii et kui lähete poodi ja midagi lihtsalt ostate, siis need tooted ei ole niimoodi, nende turvalisus ei ole niimoodi tagatud, nagu peaks. ja kui te vaatate ka nutitelefone, ega nad ei ole turvalised, tegemist on lihtsalt väga odava lühikese eluajaga arvutiga ja turvalisuse meetmeid väga palju neil ei ole. nii et see on see, mille, mis tuleb ära teha veel tööstusvaldkonnal. siis oli siin küsimusi kiirete muutuste kohta peamiste väljakutsete kohta. meil on palju eksperte ning meie eeliseks on see, et meil on inimesi nii avalikust sektorist kui ka tööstusettevõtete esindajaid palgatud, nii et meil on väga palju eksperte, kes meie projektidega töötavad ja meil on palju oskusteavet. ja probleemi probleemiks, mis meil on, on just äh, meie personali küsimus ja eelarve küsimus. kui te meie praegust mandaati ette valmistate, siis kahjuks läbirääkimised toimusid just finantskriisi ajal ja ma saan aru, et äh, liikmesriigid ei saa oma eelarveid tõsta, aga küsimus on ka prioriteetides. ja meie väljakutseks oli just see, et me peame teatud valdkonnad prioritiseerima, aga me ei tee seda. sest meil on lihtsalt tihti mingis valdkonnas üks inimene, kes tegeleb äh, sellega, nii et tõesti, tegemist on prioriteetide küsimusega. kui räägime siseturust äh, ja sellest äh, lükkamise-tõukamismeetodist, push and pull meetodist, siis tihti me kasutame tänapäeval nii valitsuse tasandil kui ka kriitilise taristu puhul tooteid, mis on toodud massidele, massiturule. kui te vaatate ärimudeleid, siis on siin sotsiaalvõrgustikud, kauplemisplatvormid, otsingumootorid, Google, Amazon, Microsoft, Cisco, IBM, Hewlett and Packard ja nii edasi nii et küsimus on, mida me saame Euroopas ära teha, kui me vaatame oma suuri tööstusettevõtteid. meil Euroopas on äh, väga hea olukord VKE-de tasemel, just äh, IKT turbe tagamisel, tihti on sellistes ettevõtetes viisteist, kakskümmend, kakskümmend viis inimestel, kuid meil on väga vähe tõeliselt suuri tegijaid. nii et äh, meil on kaasatud huvirühmad, nõuandev nõukogu, tööstusettevõtete esindajad, nii suurte kui ka väikeste ettevõtete esindajad, ülikoolide esindajad. ja kui me saame siis nüüd nii ülikoolidelt kui ka ettevõtetelt informatsiooni, samamoodi nagu ka tarbijatelt, ja tähtis on nüüd see info, mida me saame siis äh, haldusnõukogusse viia, kus on ka liikmesriikide esindajad esindatud ja kui me seda teeme, siis me nii-öelda kaasajastame informatsiooni ja töötame välja siis ettepanekuid ning tööprogramme. veel üks küsimus, mis ainult osaliselt kuulub Enisa mandaadi alla, kui te räägite spioneerimisest ja nii-öelda Snowdoni juhtimisest, juhtumist eelmisel aastal ma seletaksin teile, mis on meie väljakutseks ja siis äh, mida me saame ära teha. küberturbe puhul esimest korda meie ühiskonna väljakutseks on see, et meil on sama tehnoloogia, mida kasutatakse ja väärkasutatakse erinevates valdkondades. ehk kui me räägime pangandusest, internetipangandusest, siis tegemist on küberkuriteoga aga kui on tegemist mingi viirusega, mida saadetakse meili teel, siis on seda võimalik kasutada ka teistes valdkondades. mäletate võib-olla seda rünnakut, mida tehti Iraani tuumajaamale, äh, seda on võimalik kasutada nii tsiviil kui ka sõjalises valdkonnas, äh, elektrijaamades ja nii edasi kui te vaatate pahavara, siis jällegi seda on võimalik eesmärgipäraselt kasutada. meil on muidugi erinevad võimalused sellega tegelemiseks, meil on politsei ja korrakaitseasutused, õigusloome ja ennetamine. nii et kui see nüüd kõik ritta panna, siis meie, NISA, tegeleme ennetustööga küberkuritegevuse puhul siis on meil Euroopa Liit, kus räägitakse liikmesriikide tasandil sellest, mis on toimunud ja kuidas reageerida. see operatiivne osa ka jääb meie mandaadist välja. siis on meil veel ka küberkuriteod, millega tegeleb Europol. ja siis tuleb meil veel ühisturu turg ja siis tekib, edasi sealt veel tulevad NATO spionaaž ja nii edasi, nii et meie tegeleme ennetustööga meie võime rääkida sellest, mis on meie mandaat, meie pädevuses kuritegevuse puhul saame rääkida digitaalidentiteedist, digitaalallkirjast, enkrüpteerimisest ja nii edasi. siis pilved meie oma oskusteabega teeme koostööd eh, huvirühmadega, olgu selleks siis valitsused, eh, komisjon, tööstusettevõtted või ka kodanikud, kuid kodanikeni on väga raske jõuda. meil on eh, selline oktoobrikuus toimuv küberturbe kuu, see toimub alati oktoobrikuus kus me teeme koostööd äh, ka valitsuse, valitsustega, tööstusettevõtetega. ja me teeme seda, korraldame seda kuud äh, sellepärast, et me ei saa äh, pöörduda kõigi viiesaja miljoni kodaniku poole, vaid me teeme seda siis nii-öelda valitsuse tasandi kaudu. me oleme olnud päris edukad ja me oleme tõesti välja töötanud teadlikkuse tõstmise alast materjali selleks, et olukorda parandada. kui me räägime pilvedest, siis kahe tuhande üheksandast aastast oleme ettevõtetega sellest rääkinud, erinevate pilveandmetööstuse assotsiatsioonidega, me oleme välja töötanud ettepanekuid ja lepinguid selle kohta, kuidas seda IKT tehnoloogiate sotsiaalvõrgustike puhul kasutada, milliseid auditeerimisvõimalusi kasutada. ja huvitav on see, et need sertifitseerimis- ja auditeerimistehnoloogiad tulevad eraettevõtetelt ja kui need erinevad huvirühmad kokku viia, siis me üritame ettevõtteid veenda, et nad kasutaksid neid uusi lahendusi ja meie visiooniks on just see, et me oleksime konkurentsivõimelised just turvalisuse koha pealt IKT valdkonnas. aitäh, aitäh, härra Helmbrecht! nagu me kõik teilt kuulsime, kaebusi ei olnud, pigem positiivsed märkused. Te tõesti väga laiapõhjaliselt ja sügavalt Äh, analüüsisite olukorda, vastasite meie küsimustele, nii et äh, selle arutelu tulemus on positiivne, seda tuleb selgelt välja öelda, nii et soovime teile palju edu nüüd teie uue ametiperioodi jooksul. palju edu! And uh, the last point for this morning is still ja meie viimane päevakorrapunkt sel hommikupoolikul direktiiv Maaseire satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamise kohta. ja meile teeb ettekande direktor Philippe Brunet Euroopa Komisjonist. tere tulemast, härra direktor! ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadist on siis härra Brüne ja see direktiiv võeti vastu juunis ja selle eesmärgiks on luua selge raamistik, õigusraamistik Euroopa Liidus kosmosetoodete teenuste jaoks. meie praegune volinik härra Ferrucci vastab teie küsimustele selles vallas ka meie järgmisel koosolekul, nii et me ei tegele mitte ainult meie majanduse konkurentsivõimega, reindustrialiseerimisega, vaid ka nende probleemidega, mis võivad tekkida satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamisel ja samuti tegeleme Galileo programmiga. aga nüüd palun annan sõna härra Brünele. suur tänu. aitäh Mitre komisjonile küllakutse eest. juba varem äh, olete te tegelenud Galileo ettepanekuga, Kopernikusega, äh, kosmoseuuringute küsimustega ning äh, Äh, ma arvan, et teil on väga lihtne nüüd selle uue direktiivi ettepanekuga tegelema hakata. Äh, maaseire satelliitandmete levitamine äh, ärilisel eesmärgil on üsna uus valdkond ja keerukas valdkond, kuid sellel on suur potentsiaal. nii majanduspotentsiaal kui ka tehnoloogiline potentsiaal. tegemist on Äh, ühe osaga kosmose kos,, äh, komisjoni kosmosepoliitikast äh, ja maaseirest ning nüüd tuleb mõista, et kui ühest küljest on tegemist meil tehnoloogilise väljakutsega satelliitandmete kogumisel, siis teisest küljest on kosmosepoliitikal ka nii-öelda poliitiline dimensioon eh, ja majanduslik eh, dimensioon, see tähendab seda, et eh, maaseire peab olema rakendatud kodanike teenistusse. Need seireandmed on juba praegu kasutusel, kas otseselt või kaudselt meie kodanike teenistuses, kosmosetööstuses, teaduses aga äh, eriti on tegemist äh, nagu äh, katalüsaatoriga nende teenuste jaoks, mis võiksid kasu tuua VKE-dele. sektor on väga suure kasvupotentsiaaliga navigatsioon, kommunikatsioon, maaseire, kõik see on väga oluline. nüüd maaseirest kõneldes äh, on meil juba mitmeid vahendeid kasutusel, näiteks loomulikult äh, meil on satelliitandmed äh, meteoroloogias kasutusel, keskkonnahoius, kriisivalves, looduskatastroofide haldamisel ja nii edasi. Nende andmete kasutuse olulisus kasvab tulevikus veelgi. see tähendab seda, et et eh, nõudlus niisuguste teenuste eh, ja nii-öelda toorandmete järele eh, kasvab ja seetõttu on Euroopa Komisjon pidanud nüüd prioriteetseks maaseire andmetega tegelemist ja seda nii põhjalikult kui võimalik. kõigepealt on oluline Kopernikuse programmi algatamine. teiseks tuleb panustada tööstuspoliitikasse, mis ühest küljest on ju oluline nii kosmosepoliitikale kui ka nendele lihtsatele aplikatsioonidele, rakendustele, mida kosmosepoliitikaga on võimalik ära kasutada ning kolmas punkt komisjoni jaoks, mis on tähtis, on teadusuuringud. ilma teaduseta ei ole innovaatikat Äh, ja äh, kosmose äh, puhul on järjest rohkem innovaatikat vaja, meil on strateegia kaks tuhat kakskümmend, Horisont programm, kõik need tegelevad ka kosmose teemaga. me tahame, et Euroopa Liidu kosmosepoliitika oleks kindel ja konkurentsivõimeline ja selleks, et seda saavutada, on vaja Euroopa kosmosepoliitikat, mis on usaldusväärne, mis on kooskõlas teiste plokkide tegevusega maailmas, näiteks USA-ga ja eh, mis eh, võiks panustada ka globaalsetesse jõupingustusse, eh, jõupingustustesse, aitamaks meie kontinendi majanduskasvule kaasa nüüd praegu, äh, praegu ma räägin teile direktiivist, mis on alles esimene samm selles suunas, aga me näeme ette, äh, et Euroopa kosmosetööstusele äh, tuleb anda samasugused võimalused kui rahvusvahelisel tasandil kosmosetööstusele, näiteks USA-s ja komisjoni teatises on määratletud ära meie viis konkreetset eesmärki. nimelt üks äh, sidus juriidiline äh, raamistik, äh, regulatiivne raamistik, mis peab kaasa aitama Euroopa kosmosepoliitika arendamisele ja see direktiiv nüüd, millest ma tahan teile rääkida, hetke pärast on väga tähtis, sellepärast et ta on üks osa nendest viiest eesmärgist, mis veebruaris avaldatud teatises kirjas olid. nagu ma ütlesin, tähtis on regulatiivse keskkonna parendamine, sest ka kosmoseteenuseid on vaja reguleerida. tähtis on äh, äh, läbipaistvuse tagamine ning andmesüsteemid ja seadmed, nende kasutamine, teenuste kasutamine oleks ka reguleeritud, äh, kui keegi kui tegemist on näiteks ettevõtjaga, kes eh, pakub teatud andmekategoorial rajanevaid teenuseid, eh, siis eh, ei saa seda teha ühe riigi õigussüsteemi alusel ainult raske on tagada investeeringuid, raske on tagada turvalisust tarbijale seega nüüd on tehtud direktiivi ettepanek ja e, tegemist on tegelikult esimese õigusakti projektiga, mille komisjon on välja töötanud, mis tõesti e, käsitleb ka juba kosmose kasutamise majanduslikku aspekti, e, mis ei puuduta otseselt Galileod ja Kopernikust ja mis ei ole ka otseselt teadusuuringute projekt. direktiivi eesmärk, ma pean üle korraldama, see on osa kosmosepoliitikast ja selle eesmärk on majanduskasvu äh, toetada äh, toetada vastavate teenuste turgu Euroopas, soodustades innovatsiooni, sektori äh, kasvu äh, ja mõeldes mitte ainult äh, maaseire satelliitandmete kasutamisele Euroopas, vaid ka nende ekspordile. arvan, et tegemist on ühe suunaandva direktiiviga, mis peab toetama selle sektori konkurentsivõimet Euroopas. Äh, mida siis üldises plaanis on tehtud? maaseire satelliitandmete äriline kasutamine on väga suur tegevusvaldkond, arenev tegevusvaldkond kogu maailmas. Äh, et Euroopa ettevõtjad, kes sellega tegelevad, on, neid on nii suuri kui ka väikesi ja, ja lausa mikroettevõtteid, ka neid on väga palju selles sektoris ning äh, samas äh, me oleme maha jäänud USA-st, äh, meie konkurendid on ka Kanadas, Hiinas, Indias ja loomulikult USA-s, nagu ma ütlesin selle sektori kasv on nendes piirkondades märkimisväärne. ja veel üks aspekt, millest ma tahtsin rääkida, mida tuleb arvestada, on see, et äh, nende liikmesriikide arv, kellel on olemas võimalused kõrgresolutsiooniga satelliitandmeid kasutada, väga väike, praegusel hetkel kolm, võib-olla homme viis liikmesriiki ja loomulikult äh, nende liikmesriikide arv viis liikmesriiki, nad, nendel on olemas suuremad võimalused satelliitandmete kasutamiseks, aga me tahame, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki saaksid maaseire satelliitandmeid ja vastavaid teenuseid kasutada. seega need andmed peaksid saama eh, ringelda äh, Euroopa Liidus. aga kuidas seda teha? kõigepealt äh, tuleb äh, leida ühine ja siduv määratlus kõrgresolutsiooniga satelliitandmetele. me peame kasutama mõõdetavaid kriteeriume, mis kehtivad kõikides liikmesriikides. võib-olla see tundub iseenesestmõistetav, kuid siiani äh, ei ole sellist definitsiooni veel olemas olnud eh, ja satelliitandmete kontseptsioon liikmesriigiti on erinev, mis lõppude lõpuks häirib majandustegevust. teiseks tuleb luua adekvaatse jälgimise kohustus, kui eh, esimest korda tuuakse eh, satelliitandmed Euroopa turule liikmesriik eh, peab olema garantiiks, et eh, satelliitandmed on adekvaatsed eh, ja siis saavad teised liikmesriigid kasutada vabalt neid andmeid ja kolmandaks, see on võib-olla kõige olulisem, tähtis on, et nähtavus ja läbipaistvus muutuksid liikmesriikide jaoks kohustuslikuks. ma olen sellest juba rääkinud me peame tagama teatud prognoositavuse, kui teil on tegemist teatud satelliitandmetega, mis on ju nagu toormaterjal teie jaoks, siis tuleb paika panna teatud kasutamistingimused ja kui te hakkate neid andmeid kasutama, siis te peate teadma, kui kaua ja millistel tingimustel te saate neid kasutada. seetõttu oleme otsustanud direktiivi ettepanekuga välja tulla, äh, seda on soovinud ka liikmesriigid, kes juba praegu tegelevad satelliitandmetöötlusega, äh, lähitulevikus lisandub neid liikmesriike, kuid paljudel liikmesriikidel selliseid võimalusi ei ole. Äh, direktiiv kui instrument on meie jaoks asjakohane, sest et see arvestab kõikide liikmesriikide arengutingimuse, tingimustega. direktiivi elemente võivad üle võtta ka need liikmesriigid, kes ise satelliitandmeid teenuseid ei paku, vaid kasutavad neid ja nüüd olengi valmis teie küsimustele vastama, tänan. suur tänu, härra direktor alustame kohe aruteluga selle teema üle ja Rahvapartei nimel proua Niibler, meie komisjoni endine esimees. suur tänu, esimees! kõigepealt äh, suur tänu selle väga täpse analüüsi eest ja tutvustuse eest, milline on praegune olukord maaseire valdkonnas. juunis ja juulis oli mul võimalik ka ühest konverentsist osa võtta Münchenis, seal oli ka mitmeid VKE-de esindajad, kes näitasid ka üles väga suurt huvi neid andmeid kasutada ka just teaduseesmärkidel. mul oleks teile paar küsimust, kas te saaksite täpsemalt kirjeldada, mis on kõige suuremad väljakutsed selles vallas, et tõepoolest neist äh, algandmetest äh, tõepoolest genereerida ka teadusandmed, ütlesite, on vaja luua õigusraamistik, on juba ka loodud äh, mõned äh, kontrollkeskused, meil Münchenis on Galileo selline keskus, ka Copernicus ähm, on seal kaasatud, aga küsimus on selles, et mis puudutab andmed Äh, järelevalvet või seiret, siis äh, kuidas äh, need ettevõtted, kes soovivad kasutada neid andmeid, kuidas neile tagada, et tõepoolest ka need andmed saavad vabalt liikuda, kes on selle eest vastutav, selle järelevalve eest, kas komisjon või luuakse mõni uus organ, kuidas see täpselt toimib menetluslikult, kui nüüd jätta kõrvale tehnilised küsimused? see oleks üks küsimus, mis mind huvitab ja teise, teine küsimus, kuidas turustada neid andmeid, mida Euroopa Liit ähm, saab kättesaadavaks teha? meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kuidas ähm, siis äh, seda sõnumit edastada, kuidas tagada seda, et nendes liikmesriikides, kus ei ole veel vastavaid teenuseid loodud, et ka seal oleks võimalik sellised struktuurid luua. aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Tušanovski, palun, ETSR-i nimel. suur tänu, esimees suur äh, tänu härra direktor Brunele selle väga põhjaliku kirjelduse eest. oleks tõesti väga hea, kui meil oleks ka täpsed nimed teada, täpselt teada selle direktiivi äh, reguleerimisala ja muidugi on läbipaistvus ka äärmiselt oluline, sest mitte ainult Euroopa Liidul ja selle liikmesriikides ei ole juurdepääsu neile andmetele ning kuna on tegemist tundliku teabega, siis peab nende käsitlemine alluma teatud eeskirjadele. teisalt oleme kogenud, et mõned direktiivid võivad tekitada lisahalduskoormust, tõkkeid, mis raskendavad juurdepääsu andmetele. seoses sellega, mida ütles kolleeg Niibler, esitaks mina ka küsimuse, kuidas neid andmeid kasutatakse, milline institutsioon seda haldama hakkab. minu ettepanek on kasutada mõnda juba olemasolevat asutust, reguleerimisega tegelevat asutust, mis siis oleks vastutav käesoleva valdkonna eest. niimoodi oleks võimalik vältida lisatõkete loomist liikmesriikides ja luua rohkem selgust. halduskoormus on minu põhiline mure ja hirm, sest äh, direktiiviga on võimalus avada suurepärane turg tulevikuks ja samas ka säilitada kontroll nende andmete üle. suur tänu teie kommentaaride eest ja nüüd äh, kuue nimel härra Ešenik tere, minu küsimus on, et kui ma õigesti aru sain, siis tegemist on andmetega, mis on saadud äh, avaliku sektori raha kasutades, ehk siis kõigi Euroopa kodanike raha. ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis äh, need andmed on kõigile tasuta, mis on ju väga tore, muuhulgas äh, ka suurettevõtetele on need tasud kättesaadavad, mis teenivad äh, suuri kasumeid. nii et minu küsimus on, kas on loogiline selliselt toimida, kui meie eelarve kannatab kärbet all ja sissetulekud äh, ei ole kuigi suured, siis kas ei peaks mitte suurettevõtted tegema samasuguse vastuteene äh, avalikule sektorile, kui nemad on kogunud need andmed? nii et võib-olla peaks nõudma teatud tasusid ettevõtetelt, kes saavad oma käsutusse need andmed, mis on kogutud, kasutades meie kõigi Euroopa kodanike ühist raha suur tänu selle küsimuse eest, kas äh, keegi soovib veel esitada mõne küsimuse või kommentaari? tundub, et mitte, siis äh, annangi sõna taas äh, härra Brüneele, et saaksite vastata küsimustele. suur aitäh, härra esimees, millised on kõige suuremad väljakutsed? Te tsiteerisite neid siin ise, kõigepealt tõesti äh, protseduuri läbipaistvuse tagamine, seda just liikmesriigi tasandil. sellega saab ka teiste sõnavõtjate küsimustele vastata, me ei taha sellist äh, mingit, mingit erilist olukorda luua, praegusel hetkel äh, tegelevad selle valdkonnaga kolm liikmesriiki, kelle kriteeriumid on erinevad, mitte võrreldavad ja eh, kuna objektiivseid kriteeriume ei ole, siis ei ole ka nende tegevus prognoositav. direktiiv loomulikult on üsna tundliku valdkonna jaoks, sest ühest küljest tuleb meil tagada satelliitandmete laialdane jagamine just ärilistel eesmärkidel. muide, direktiiv kehtib ju just ainult äh, nende satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamise kohta ja teisest küljest tuleb tagada äh, nii tsiviil kui ka militaarkaitse, turvalisus, julgeolek, ühest küljest peavad et äh, äh, meil olema võima, peab meil olema võimalik laialdaselt äh, andmeid levitada ja teisest küljest tuleb anda liikmesriikidele võimalus nende andmete ega militaarandmete kaitseks. nüüd, mida siis liikmesriigid peavad tegema? kõigepealt tuleb paika panna liikmesriikides protseduurireeglid ja ka valida järelevalveasutus. härra Fox palub esimeest, et ta kutsuks parlamendiliikmeid või kolleege korrale ja lülitaks telefonid välja. Cette, euh, äh, si vous voulez, un, un... Ehm, no nagu ma ütlesin, on vaja leida tasakaal muidugi äh, ühest küljest on tegemist tundlike andmetega, need peavad olema kättesaadavad nii lähedaselt kui võimalik ja teisest küljest äh, on meil tegemist tundlike andmetega äh, ja nende kasutamiseks peab olema mingi loaprotseduur paika pandud. liikmesriigid peavad administratsioonis määrama, kes eh, selliste protseduuridega tegeleb, milline asutus, millised on etapid, kõigepealt tuleb eh, kindlaks määrata andmete tüpoloogia, kas on tegemist tundlike või mittetundlike andmetega, seda eh, aitab määrata direktiiv ja kui tegemist on tundlike andmetega, käivitub autoriseerimise menetlus, jällegi see peab toimuma objektiivsete kriteeriumide alusel, mille järgi siis otsustatakse, milliseid andmeid levitada ja milliseid mitte. nii. ja kui tegemist on riigiga, kes pakub teistele neid andmeid, siis meie mõtlesime, et et Ähm, et selle li-, li-, see liikmesriik peaks lähtuma niisugustest äh, kriteeriumidest, mis oleksid kergesti mõistetavad, loetavad nii-öelda kõigile ja arusaadavad. ma ei ole ise jurist, kuid mina saan süsteemist aru küll. Äh, äh, me ei taha, et, et ähm, nüüd kohtus hakatakse asju lahendama, kui liikmesriik saab äh, vabalt äh, liikmesriik, oma riigi territooriumil andmeid kasutada ja neid äh, levitada ärilisel eesmärgil, siis võib neid ilmselt ka levitada teistes liikmesriikides, aga muidugi kolmandate riikidega võib tekkida probleeme ja jällegi see direktiiv ei, ei tekita probleeme, vaid probleem on juba olemas, kui tõesti tekib vaidlus andmete üle, näiteks mis on olnud veebis kättesaadav, siis äh, ja kui tegemist on kolmandate riikidega, siis äh, direktiiv seda lahendada ei saa, kuid direktiiv lahendab andmete levitamist ärilisel eesmärgil Euroopa Liidus. nagu ma ütlesin, me peame leidma äh, tasakaalud turvalisuse ja andmete kättesaadavuse vahel ja iseenesest, iseenesest mõista, seda tasakaalu on võimalik erinevalt hinnata ja seetõttu ongi meil vaja üldisi kriteeriume, mida kõik liikmesriigid saavad siis hinnata. näiteks sõltuvalt sellest, mida te soovite vaadata näiteks äh, läheb teil vaja mingit äh, spektrilaiust hinnata, äh, infrapunaseadmetes kasutada midagi, siis kõik teavad, milliste kriteeriumide alusel seda hinnata, aga me ei tea, mis hakkab kümne aasta pärast toimuma. tuleb jätta natukene manööverdamisruumi. ja nüüd kuidas võrrelda avaliku sektori ja eraandmeid? Kopernikusega on juba tagatud vaba ligipääs andmetele, ameeriklased on teinud täpselt sama Landsati süsteemiga, olgem nüüd ausad, miks me siis soovisime, et Kopernikus avatud süsteem oleks ikkagi konkurentsi jaoks Landsatile? tegemist on su-, suurte andmekogudega, teisest küljest on võimalik kontrollida eh, teenust juba eh, eelnevalt, teenuse pakkumist, see on, sellest on huvitatud andmete kasutajad. Eh, ja Kopernikust võiks näiteks ka Landsati puhul eeskujuks võtta, nii. ja kommertssektoris kasutatakse praegusel hetkel siis kas siis äh, Landsati ähm, äh, ja Kopernikuse andmeid, aga, äh, aga kõrgresolutsiooni and-, satelliitandmeid veel nende süsteemidega kasutada ei saa. rakendused on väga täp-, uued rakendused on väga täpsed ja seetõttu tuleb reguleerida ka eh, maarseire satelliitandmeid, kõrgresolutsioon andmeid, olgu siis eh, militaarsektoris või eh, liikmesriikides. direktiiv on siiski raamistikuks ja nagu ma ütlesin, see puudutab ainult ärilisel eesmärgil andmete levitamist. ja just need andmed vajavad reguleerimist. tänan. suur tänu. härra Philippe Brunet. Teie märkuste eest suur tänu, et tutvustasite uut direktiivi. nagu öeldud äh,, meie jaoks on väga oluline küsimus siin see, praegu on õiguslik olukord killustatud, see ei ole sidus, ei ole, olukord ei ole etteennustatav ja selle uue direktiivi põhiline eesmärk on tagada läbipaistev ja sidus õigusraamistik kogu Euroopa Liidule ja kõigile liikmesriikidele. see sõnum kõlas läbi väga selgelt, suur tänu teie selgituste eest ja suur tänu, et et äh, täna siia tulite. head kolleegid. me kohtume taas kolme tunni pärast. meie koosolek pidigi lõppema kell kaksteist, nii et äh, oleme nüüd täpsed ja kell kolm jätkame oma koosolekut. aitäh!